Right, good morning! tere hommikust kõigile! väga hea on neid varaseid linnukesi siin kohal näha. ma arutasin äh, siia tulles äh, asju transpordikomisjoni esimehega ja tema, küsisin tema käest, et äh, kas me, kas sina saad kella üheksaks kedagi kohale ja tema ütleb, et jah, me hääletame kella üheksal hommikul kiiresti kuus raportit läbi, niimoodi läheb kiiresti, sest kedagi ei ole niisiis, aga meie läheme nüüd päevakorrapunkti seitse juurde, milleks on mõttevahetus eelarveraportööriga. meie arvamuse koostajaks on Ashley Fox ning ma teen ettepaneku, et me kõigepealt anname sõna Ashley'le ja siis anname sõna üldraportöörile härra Laviale ning pärast saavad siis sõna kõik teised, kes soovivad. ja ma näen, et mõned eelarvega kursis olevad inimesed siin saalis ikkagi on, nii et, et võib-olla meil toimub ka mõttevahetus, aga Ashley, nüüd on su sõna. aitäh ja hea on sellise arvuka publiku ees esineda. niisiis tahaksin tervitada härra Laviat teie üles, ees seisev ülesanne ei ole just kadestamisväärne, te peate kõik need komisjoni liikmesriikide ja loomulikult parlamendi äh, nõuded kuidagi omavahel kokku sobitama. kõigepealt räägiksin üldpõhimõtetest, mis minu arvates selles eelarves peaksid olema. ma leian, et Euroopa Liidu eelarve peaks olema kooskõlas nende säästumeetmetega, mida on äh, kasutusele võtnud liikmesriigid. minu arvates oleks täiesti äh, mittemõistlik, kui Euroopa Liit hakkab nõudma kulutuste suurendamist ajal, mil maksumaksjad Äh, kogevad seda, et maksud tõusevad, samas avalikud teenistused vähenevad, teenused vähenevad. nii et, et äh, kui komisjon äh, loeb sõnu peale teatud euroala riikidele ja käseb neil kulutusi väga järsult kärpida, siis sellises olukorras on täiesti sobimatu, et Euroopa Liit ise läheb vastupidises suunas. ma arvan, et Euroopa Liidu eelarvet tuleks kärpida ma ei usu, et enamus seda toetab nii siin komisjonis kui ka parlamendi täiskogul, aga ma leian, et me siiski peaksime äh, eelarve külmutama, et sa ei tõuseks rohkem kui inflatsioonimäär. aga minu isiklik eesmärk oleks loomulikult äh, veelgi ambitsioonikam. nüüd, mis puudutab äh, EKONi pädevuses olevaid äh, küsimusi, siis loomulikult paljud saadikud võivad alati kirjut-, öelda, et see organisatsioon või too organisatsioon peab saama rohkem raha selleks, et oma äh, kohustusi täita selleks, et panku paremini reguleerida või kindlustusseltse või mida iganes äh,. alati on võimalik leida häid põhjusi äh, oma lemmikprojektidele rohkem raha kulutada ning eh, võib-olla tõesti meil on mõned institutsioonid ja organisatsioonid, mis väärivad rohkem raha. ning eh, ma arvan, et kui selliseid organisatsioone on, siis eh, neile rohkema raha andmine tuleb tasakaalustada kärbetega kuskil mujal. niisiis, et me ei tohiks nõuda eelarve suurenemist nii et, et kui me leiame, et ESMA peaks saama rohkem raha, siis tähendab, et kellelgi teisel tuleb see raha ära võtta nii et, et me peame tasakaalustama kulude tõusu kärbetega mõnes teises meie vastutusalas olevas valdkonnas. niisiis, härra Lavia, äh, mõelge selle üle ning ma kutsun kolleege üles äh, mitte esitama teile pikka ja kallist soovide nimekirja. sest et seda ei saa niikuinii täita, aitäh! aitäh ja härra Lavia järgmisena. aitäh härra Fox. tänan selle sissejuhatuse eest. meil on vaja see dokument kiiresti vastu võtta täiskogul selleks, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvekava saaks tõepoolest juba jõustada, meil on tegemist tõepoolest juba pikaajalise protsessi viljadega kõikides komisjonides on seda teemat arutatud ning ähm, võib kinnitada, et eelarvesuunised on välja töötatud juba ning eelarvekomisjoni liikmed äh, ning ka teiste komisjonide liikmed on kogu tööga kursis. see on äärmiselt oluline selleks, et eelarve täitmine ka tagada. finants äh, äh, plaanid aastani, aastal kaks tuhat kolmteist peavad arvestama ka pikaajalist finantsraamistikku ning kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust, siis meil ees seisavad suured maksekohustused, see tähendab seda, et need programmid, mis on esimeses osas maksekohustuste all ette nähtud, aga ka mm, mujal puudutavad just regionaalpoliitikat, teaduse valdkonda ning meil on vaja oma maksekohustused ka täita. meil on äh, kindlasti vaja äh, tagada äh, maksekohustuste täitmine ning säästueelarve nõudmisi arvestades tuleb meil teha ka vastavad kokkuvõtted meil on vaja niisugust eelarvet, mis on tõepoolest säästlik, kuid me peame tagama ka oma programmide jätka, jätkumise Euroopa Euro,, Euroopa Komisjon äh, äh, peab täitma oma kohustusi ning äh, meie arved peavad olema makstud, me teame väga hästi, et kaks sada seitsekümmend miljardit eurot äh, on meie käsutuses ning me saame oma kohustused varasematest aastatest me peame nendega nagu arvestama, kuid me ei saa neid praegu kõiki täita. selleks, et äh, paremini näitlikustada, millised on meie ülesanded koostasime graafiku, kus on maksekohustused loetletud, need, mis on pärit varasematest aastatest, alates aastast kaks tuhat üksteist detsembrikuust liikmesriigid esitasid põhjendatud maksenõuded viieteistkümne miljardi euro peale, komisjon on aga suutnud täita vaid viis, see tähendab, et kümme miljardit on praegu veel välja maksmata ning need maksekohustused on üle kantud aastasse kaks tuhat kaksteist. see tähendab seda, et väga paljud maksed kanduvad edasi tulevikku ning siinkohal me teame selgelt, et väga paljud teadusprogrammid, väga paljud eelarvepunktid, mis puudutavad regionaalpoliitikat, on eh, seotud eh, just eh, nende maksekohustustega ning neid programme ei ole võimalik jätkata, kui maksekohustusi ei täideta, seetõttu me palume komisjonil olla realistlik eelarvekava koostamisel me äh, palusime ka seda, et Euroopa Komisjon äh, koostaks võimalikult täpsed prognoosid äh, selle kohta, millised on reaalsed vajadused. eelarvepositsioonid, mis puudutavad erinevaid komisjone, vajavad täpsemat selgitust, me oleme seda arutanud ka Ashley Foxiga ning äh, me kõik äh, oleme huvitatud sellest, äh, et osad eelarvepositsioonid jäetaks kõrvale, see võimaldaks meil määratleda, millised on negatiivsed prioriteedid, millest oleks võimalik loobuda meil äh, äh, tuleks äh, selgeks teha, millised on need punktid, mida on võimalik kärbida, nii et see ei mõjuta meie programmide jätkamist. seetõttu ma palun siin komisjonil olla väga vastutustundlik prognooside koostamisel, väga olulised on need prioriteedid, mida me peame seadma äh, milliste äh, programmide jaoks me taotleme täiendavaid vahendeid ning äh, tuleb äärm, olla äärmiselt äh, ettevaatlik ka otsustamisel, milliseid eelarveridu võib kärpida. säästueelarve peab olema koostatud väga vastutustundlikult, teisalt soovime aga rõhutada seda, et toetada tuleb suunistes kinnitatud Eh, prioriteete, see tähendab majanduskasvu ja töökohtade loomist. Need on eesmärgid, mis peavad alati olema esikohal eh, ning eh, vastavalt tuleb ka tugevdada selleks vajalikke eelarvepositsioone. meil on paraku prioriteetide realiseerimiseks ainult piiratud võimalused, sellega tuleb arvestada, aitäh! Jean-Paul. Jean-Paul, aitäh mulle eri, eriti, minus erilist kirge eelarve, eelarveteemalised arutelud ei tekita. Äh, kõigepealt me räägime sellest, mida on vaja teha ja pärast siis konstateerime, et arvud ei ole need, mida me lootsime. Äh, ma tahan Ashley Foxile kinnitada, et ma olin ka väikese linna linnapea ja ma kunagi ei ole äh, su-, suurendanud äh, sissetulekut, sissetulekut, ma olen raha kokku hoidnud, nii et, et meil on vaja sidusust, meil on vaja vastutustundlikkust, kõigepealt meil ei, meil ei ole vaja teha endale illusioone. Need diskussioonid, mis meil siin toimuvad, on lihtsalt selleks, et inimestele muljet avaldada Äh, näiteks äh, Prantsusmaal ja Saksamaal enne valimisi mingeid otsuseid niikuinii vastu ei võeta. nii et siis me niisiis, äh, te räägite, et me peame hakkama langetama ostus, otsuseid ja me peame olema vastutustundlikud. mina leian, et me peaksime oma soovides olema järjekindlad, me peame olema järjekindlad selles, mida me Euroopalt ootame me ei saa paluda, et Euroopa teeks, täidaks tervet rida ülesandeid ja siis hakata kirjutama kirju, et vahendid tuleks kuni aastani kaks tuhat kakskümmend külmet, külmutada ja me ei saa lihtsalt äh, teha seda eelarvetega, mis on äärmiselt äh, valus ja nüüd tulen veel ka tõlke teema juurde, ma kuulen igalt poolt, et räägitakse, et tõlkekulusid tuleb vähendada, et süsteemi tuleb ratsionaliseerida, aga selleks, et tõlkekulusid vähendada, parlamendi demokraatlikku väärtust vähendatakse, see on lihtsalt enesetapp. me, me ei saa, kuidas me selgitame kodanikele, et me ei saa oma poliitikaid ellu rakendada, sellepärast et meil ei ole lihtsalt raha. me, kõik vahendid, mis meil on, on olnud äh, väga madalad Ähm, näiteks me oleme loonud siin järelevalveasutused, aga me ei anna neile raha, et nad tegutseda saaksid. niisiis, äh, kas me peame siis kodanikele ütlema, et nüüd me hakkame ainult inglise keelt äh, selles äh, kojas kõnelema ja ainult emakeelsed ingliskeelsed kõnelejad saavad aruteludes osaleda? see teeb Euroopale lõpu, me peaksime panema paika oma prioriteedid ja prioriteet on see, et Euroopa peaks saama oma ülesandeid hästi täita Äh, mõned on öelnud, et äh, Euroopa ei ole ju võlgades, seega saab laenata. liikmesriigid ei saa, sest ne, ne, nemad on ennast juba lõhki laenanud, aga Euroopa saab ju. aga selleks, et me saaksime laenata, peab meil olema eelarve, kust võlgu tagasi maksta. nii et, et lõpetage nende naljade ja lolluste rääkimine meil on vaja oma eelarvet rangelt kontrollida, aga me ei saa öelda, et Euroopa taaskäivitab majanduskasvu, kui meil ei ole eelarvet. Äh, me ei saa teha kärpeid valdkonnas, kus nendest kärbetest ei ole kasu. Äh, kui palju meil on selliseid missioone, millel pole mingit mõtet, kui palju me kulutame raha igasugustele tühistele vidinatele äh, kui palju, me, ma arvan, et me saame väga paljudest kohtadest kokku hoida mina olen olnud väikese linna linnapea, aga ma tean, kuidas raamatupidamist korras hoida. ma arvan, et me peaksime olema siin väga väga-väga hoolikad, me peame oma rahaga palju, kui me käiksime oma rahaga paremini ümber, ei oleks meil neid probleeme, mida me praegu kirjeldame siin. niisiis, ma tahaksin öelda, et tasakaal tundub mulle olevat väga hea. me üritame toetada majandust seal, kus vaja, aga väga oluline on, et me langetaksime selliseid otsuseid, mida saab ka, saab ka tegelikkuses rakendada. nii et, et meil on kaks põhimõtet, kaks prioriteeti, millest tuleks kinni pidada majanduskomisjon peaks ka nendest kinni pidama. kõigepealt on oluline hoolitseda selle eest, et Euroopa Äh, asutusel oleks vajalik pädevus selleks, et nad saaksid oma tööd tõhusalt teha. sellepärast, et hetkel äh, see niimoodi ei ole ja see on probleem, mis tuleb lahendada. lisaks üha vähem Äh, üha rohkem need äh, pädevused kasvavad, arvestades neid uusi seadusi, mis vastu võetakse. nii et, et ma arvan, et me peaksime olema arukad ja jälgima äh, toimuvaid arenguid. on väga oluline, et meie eelarve samuti kasvaks Äh, vastavalt sellele, kuidas kasvavad meie pädevused. on oluline, et me oleksime selles valdkonnas aktiivsed. Need ametid, neist, nendest peetakse lugu ja see on väga oluline, et Euroopas oleks tagatud finantsstabiilsus. teine asi, me peame äh, tundma huvi äh, selle, selle vastu, mida komisjon selles valdkonnas teeb. Äh, kas näiteks äh, rahanduspeadirektoraadis on piisavalt ressursse, kas on piisavalt inimesi selleks, et äh, tõhusalt kontrollida ja analüüsida vahendite kasutamist ning millised on need järgmised plaanid, kuu, kuuene õigusloomepakk, kahene õigusloomepakk, need tuleb jõustada, meil on vaja konkreetseid plaane Eh, Euroopa poolaasta eh, on ka üha olulisem, niisiis eh, komisjoni eelarves tuleb hoolitseda selle eest, et seda uut süsteemi saaks juhtida tõhusalt ja et see süsteem toimiks hästi. ning lisaks ma arvan, et on vaja, et me keskenduksime ka Euroopa statistika arendamisele. on olemas üks programm, mille eesmärgiks on Äh, võidelda maksupettustega maksudest kõrvalehoidumisega. praegune kriis on näidanud, et äh, statistika kvaliteet vajab parandamist ning äh, meil on vaja statistikat, mis hõlmab rohkemaid valdkondi, nii et, et me peame siin olema järjekindlad ja sidusad, pidades ka silmas ressursse. nüüd, mis puudutab koostööd maksustamise vallas, eelarve vallas, jah ähm, niimoodi me saaksime võidelda tõhusamalt maksudest kõrvalehoidumise eest, see võitlus on palju tõhusam, kui me teeme seda ühiselt. ning äh, jään ootama siis äh, eelseisvatel kuudel konstruktiivset protsessi ja ma loodan, et me leiame sidusad lahendused, leiame need kiiresti ning et me tõesti täidame oma kohustusi. on äärmiselt oluline mõista, äh, mis on kriisi põhjustanud ning kontrolliasutused äh, Äh, peavad meile kinnitama, et selline asi ei kordu, nii et, et tegemist on millegagi, mis äh, on suunatud tulevikule ja me peame tegutsema praegu selleks, et majandus jalule aidata, aeg on käes ja need asutused peavad tegutsema, tegutsema ja kui nad, kui nad midagi ei tee, siis ei ole nende loomisel ju ka mõtet. aitäh äh, äh,. Äh, Anne, sina räägid Alde nimel, jah? aitäh ma arvan, et härra Lavia andis väga hea ülevaate sellest, kuidas Euroopa Liidu eelarve toimib. praegu, kus me oleme seitsmeaastaste programmidega lõppu jõudnud, maksed ma-, kasvavad, sellepärast et arved tuleb kinni maksta ning meil on tekkinud probleemi, sest terve rida rahandusministreid ilmselt ei tea, kuidas süsteem toimib ja nüüd ei taha arveid maksta. arvestades nüüd konkreetselt äh, ECONi eelarvet, siis mina olen nõus sellega, mida ütles härra Koses ja härra Ludvigson. me peame hoolitsema selle eest, et äh, järelevalveasutused äh, omavad neid vahendeid, mis neil on vaja, et oma tööd teha ja nende ülesannete arv järjest kasvab ma tahaksin öelda ka, et meie siin Econi komisjonis äh, peame samuti äh, üritama leida kohti, kus säästa, aga see ülesanne on väga raske, sest et see eelarve osa, mille eest me otseselt vastutame, on väga väike. Äh, me vastutame nende järelevalveasutuse eest, aga Äh, muud meil eriti, muud meie vastutusalas eriti palju ei ole, nii et, et ma arvan, et äh, meie komisjon on erilises olukorras, meil on väga raske leida valdkondi, kus raha säästa saab ning tavaliselt, kui parlament eelarvet arutab, siis äh, vaatame läbi kõik ametid, sellepärast et meil on vaja neid ameteid, mis suudavad oma tööd teha niisiis ma arvan, et härra Fox peaks ka seda arutama, aga loomulikult äh, nagu ma ütlesin, tal on väga raske leida meie tege-, äh, vastutusalas selliseid äh, valdkondi, kus saaks midagi kokku hoida. nüüd, mis puudutab härra Ludvigsoni sõnavõttu, siis tema viitas komisjoni eelarvele Äh, ja sellele, et kas komisjon suudab täita neid uusi ülesandeid, mis talle on pandud. me näeme, kuidas komisjon üritab äh, täita neid lubadusi, mis nad on andnud, nad on viie protsendi võrra haldussektorit kärpinud ning äh, see kärpe, need kärpimised on alanud juba, aga nüüd on vaja jällegi vahendeid suurendada mõnedes valdkondades ja teistes valdkondades jälle vähendada aga meie peame sellest teadlikud olema ja peame olema, muretsema selle pärast, et nad ei koosta sellist eelarvet, mis ei võimalda neil oma kohustusi täita, nad peavad täitma oma kohustused, mis nad on võtnud statistika vallas ja kontrolli vallas, aitäh. aitäh, Sven, järgmisena. ole, kas sina soovisid sõna? vabandust, ma pean ära minema ja ma ei saa kõiki arutelusid kuulata, aga see ei tähenda, et ma ei oleks huvitatud, ma lihtsalt pean hääletama mine-, minema, nii et, et ma tulen pärast tagasi. For... aitäh, et sellest meile teada andsite ja nüüd Sven. aitäh Äh, selle varase mõttevahetuse eest, sest niimoodi me väldime hilisemaid keerulisi arutelusid. eelarve küsimuses meie siin äh, Econis tegelikult vastutame väga piiratud valdkonna eest, meie osa eelarvest ei ole eriti suur. Äh, need suured võitlused kulutuste üle valdkondades, mis ei ole tõhusad, tegelikult ei puuduta meid. nii et, et on väga palju tõsiseid probleeme sellega, kuidas Euroopa oma raha kulutab, me kulutame väga palju raha mitte jätkusuutlikutele poliitikatele, ma olen nõus eh, siin paljuga, mis öeldi, me kulutame raha tootmisviisidele, mis ei ole kooskõlas keskkonna eesmärkidega Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias kui me vaatame näiteks põllumajanduse eelarvet, siis seal tuleb kindlasti teha muutusi sama puudutab teadusuuringuid, strukturaalpoliitikat, me kõik teame seda, aga need asjad ei kuulu meie pädevusse. kui me tahame siin asjale lisada Econi vaatenurga, siis me peame vaatama, kas kulutused paljudes teistes valdkondades on tõhusad, kas nad on tõhusad majanduspoliitika vaatenurgast. nii et, et see oleks arutelu, mida võiks pidada niisiis, sellest arutelust oleks kasu äh, ma arvan, et äh, meie eelarve osa tegelikult ei ole see osa, kust äh, me saaksime poolt ja vastu argumente Euroopa Liidu kulutuste osas esitada. me oleme neid erinevaid ameteid siin pidevalt arutanud ja me oleme neid tugevdanud läbi oma tegevuse, me oleme järelevalveasutusi tugevdanud Need asutused on Euroopa jaoks hea investeering, kui need oleksid varem olnud olemas ja neil oleks olnud rohkem äh, volitusi, oleks meil kulud olnud palju väiksemad ning seetõttu on irooniline, et me palume, et me äh, vähendaksime kulusid finantsjärelevalveasutusele ja seda nõuavad inimesed, äh, kes tulevad riigist, kus finantssektori järelevalve on olnud nii kehv, nii et, et ma arvan, et seda viga ei tohiks korrata. meie komisjon eh, oleme korduvalt palunud, et äh, nendel äh, järelevalveasutustel peaks olema vahendid, et nad saaksid täita neid ülesandeid, mis me seadustega neile paneme, nii et, et me peaksime olema siin mõlemal tasandil järjekindlad. esiteks, me ei saa vastu võtta äh, seadusi ja niimoodi kehtestada üha rohkem ülesandeid järelevalveasutusele ja siis jätta neid ilma vajalikest vahenditest ning vajalikust, vajaliku kvaliteediga personalist nii et, et ma arvan, et me peame siin olema järjekindlad ning teiseks me peame olema järjekindlad ka eelarve suuruse osas. me oleme kriisikomisjoni raames selle teemaga väga palju tegelenud, Wolf Klints oli selle komisjoni juht ning me töötasime välja väga selge parlamendi seisukoha eelarve küsimuses, nii et, et me ei tohiks unustada seda, milles me juba oleme kokku leppinud ning ma kutsun üles heale koostööle raportööriga. ma loodan, et raportöör ei pane omaenda seisukohti raporti keskmesse, vaid juhindub nendest otsustest, mis komisjonis ja parlamendis juba on langetatud, aitäh. Jürgen. jaa, tänke schön. jah, aitäh üldjoontes võiksin ma eelkõnelejaid toetada. ma lähtun sellest, et igasugune riiklik eelarve peab olema ökonoomne, seda tuleb kontrollida loomulikult, aga ma leian, et just majanduslikkuse põhimõtted on need, millest tuleb lähtuda ning seda on siin ka tehtud ka kulude pool, kui me soovime siin kritiseerida näiteks põllumajanduskulutusi, siis seda võiks teha, aga sellel kõigel on siiski poliitilised alused ning äh, pärast esimese ja teise maailmasõja kriise valitses olukord, hoopis teistsugune olukord, tollal võeti need poliitikad vastu, aga kindlasti mitte ei tehtud seda suvaliselt võib viidata ka e, sellele, et e, Euroopa Liidu üldeelarve moodustab ainult ühe protsendi, e, rahvatulus see ei ole väga suur määr, kuid Euroopa Liidu majanduslik jõud on siiski väga märkimisväärne ning vahendite kasutamine on siiski olnud mõistlik ning kui me võtame arvesse ka Euroopa Liidu edasist laienemist, ja arvestame sellega, et suvel liitub meiega Horvaatia, siis on ka siin vaja tagada vajalikud maksed. Neid vahendeid ei ole aga varasematel aastatel sugugi suurendatud. sellega tuleb praegu arvestada kui me vaatame liikmesriikide eelarveid, siis on need kasvanud hoopis kiiremini kui Euroopa Liidu eelarve siin on võimalik liikmesriikide tähelepanu juhtida eh, sellele, eh, et ma ütleksin, et see on lausa vajalik. Eh, teatud valdkondade jaoks on vaja Euroopa tasandil rohkem raha ning me peame seda seisukohta ka julgelt väljendama. järelevalveasutuste kohta on siin juba sõna võetud, ma leian, et siin ei ole tegemist sugugi kulutustega, vaid tegemist on investeeringutega, mis aitavad ka kriiside ennetamisele kaasa, kriiside tagajärgede leevendamisele kaasa ning need on institutsioonid, mida tuleb toetada ma arvan, et need on just olulised punktid ning pikemalt ma ei soovikski siinkohal sellel peatuda, ma usun, et me jõuame EKONis kokkuleppele. ning äh, leiame, et eelarv ning eelarve õnnestub koostada stabiilselt. suur tänu, nüüd me juba jookseme sisse kapitalinõuete äh, arutelusse, aga Viki veel soovib sõna siin. suur aitäh eelmise paari aasta eelarve äh, koostajana võin ma öelda, et äh, äh, väga hea, et need arutelud algavad varem, tavaliselt oleme me hakanud eelarve aruteludega pihta mm, peaaegu suvepuhkuse lähedal ja ma arvan, et me ei ole jõudnud tavaliselt arutada nende inimestega, kes eraldiste eest vastutavad ja kui me alustame aruteludega nii vara nagu praegu, siis me saame ka kaasata kõiki liikmeid, kes asjasse peaksid olema pühendatud. me saame samas töötada ka järelevalveasutustega liikmesriikides ja spetsialistidega liikmesriikides tõhusamal moel ja seetõttu on oluline vaadata, millised eelarverida, eh, ridu on vähem kasutatud minevikus, milliseid oleks rohkem vaja. Mm, ma vaataksin rohkem kui ühe aasta edasi eh, eelarveraamistiku eh, direktiivi puhul palusime me liikmesriikidel, et nad vaataksid oma eelarveid kauem, pikema perioodi jooksul kui ainult üks aasta aga eh, nagu Sven ütles, peaksid eh, liikmesriigid eh, ilmselt tegema ka üldisemaid kommentaare eraldiste üle. Mm, minevikus olen ma ka tõstatanud Euroopa Liidu pensioniskeemide üle küsimusi ning kuidas on need vastavuses liikmesriikide omadega. suur aitäh, Andres, palun! Primo vorrei ringraziare il redattore per il suo lavoro ehm.... aitäh! kõigepealt sooviksin ma tänada raportööri tehtud töö eest Euroopa Liidus on eelarveridu, mida ei ole tegelikult kasutatud, liikmesriigid oleksid võimelised näiteks ka struktuuri äh, äh, fondide valdkonnas äh, vahendeid paremini kasutada. siiamaani on tehtud väga tõsist kriitikat siin selle kohta, kuidas neid vahendeid kasutatakse ning äh, ma tahaksin raportööri küsida, kas ta on valmis liikmesriike äh, nõudma, äh, äh, liikmesriikidelt nõudma, et nad juhiksid vahendid nendest valdkondades, kus neid on halvasti kasutatud, valdkondadesse, kus neid tõepoolest rohkem vaja läheb. on kahtlemata liikmesriike, kes on selgelt igasuguste muudatuste vastu, kuid ma arvan, et me peaksime neid üles kutsuma muudatusi tegema suur tänu ja viimasena võtan ma ise sõna, teen lühidalt. tahaksin lihtsalt juhtida teie tähelepanu sellele, et viimasel täiskogul äh, äh raport eelarveraporti puhul hääletasime muudatusettepanekut, mis ütles, et ESA töö prioriteet ning äh, sõltumatud õigusteenistused äh, olid samuti meie prioriteediks. see on väga oluline küsimus, eriti kui me läheme edasi äh, erinevate tehniliste standarditega, delegeeritud õigusaktidega, mida on väga palju ja tekib äh, väga palju äh, keerukaid õigusküsimusi. ja ma oleksin nõus nende kolleegidega, kes ütlesid juba, et meil on rohkem vaja finantsvahendeid järelevalveasutustele, erinevatele asutustele nende funktsioonide täitmiseks nii et ma ütleksin, et meil on peaaegu de minimis eelarve siin komisjonis Äh, loomulikult äh, mul ei ole probleemi sellega, kui te vaatate teiste äh, asutuste poole ja ütlete, et agentuuride kulutusi ei tohiks tõsta või kasutada mingisuguseid teisi mehhanisme, sest vastasel juhul on meil inflatsiooniline eelarve, aga samas mitmetele inimestele ei sobi, et järelevalveasutuste mm, eelarveid äh, kokku tõmmatakse, sellepärast et me teame seda, et need küsimused on väga tähtsad, äh, sellepärast ju kasinusmeetmeid tulekski võtta. Äh, nii et, ütleb esinaine, juba peaksime minema kapitalinõuete ja tõelise finantsstabiilsuse juurde edasi, sellepärast et aeg on otsas, aga kui tahate veel paari minuti jooksul rääkida, siis annan teile sõna jah, mina püüaksin teha hästi lühidalt sooviksin kõigepealt tänada selle arutelu eest, mis oli tõepoolest väga kasulik. siin esitati nõudeid seoses komisjonide eelarvetega, nendega me kahtlemata püüame arvestada, me püüame toetuda ekspertide arvamustele. nüüd aga sooviksin pöörduda nende kommentaaride juurde, mis puudutasid suuniseid praegu on tõepoolest oluline määratleda prioriteedid eh, ning ka järelevalve eh, prioriteedid kolmepoolsetel kohtumistel me kahtlemata eh, puudutame neid teemasid äärmiselt oluline on pöörata tähelepanu kõige kesksematele küsimustele ning me soovime edastada äh, oma sõnumi. Äh, me ei pea mitte ainult nõudma rohkem, vaid meil on vaja tagada äh, niisugune eelarve, kus seatakse esiplaanile need programmid, mis on tõepoolest prioriteetsed ning need programmid, mis on vähem prioriteetsed, vaadatakse läbi terve hulk kommentaare puudutasid prioriteete ning prioriteedid pannakse paika just nimelt siin komisjonis. minu ülesanne eh, on eh, võtta kuulda teie arvamusi ning eh, kolmepoolsel kohtumisel tõsta need teemad ka esile. on selge, et vaja on rohkem vahendeid järelevalveasutuste jaoks ka regionaalpoliitika on oluline teema. me peame arvestama sellega, et regionaalpoliitika, äh, mida praegu läbi vaadatakse, nõuab erilist tähelepanu ning äh, tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et kõiki vahendeid kasutataks võimalikult efektiivselt. seetõttu programmide koostamisel tuleb äh, kanda vahendeid üle äh, just kõige vajalikumatesse valdkondadesse. aitäh! suur tänu! me vaatame arvamuse eelnõu ettepanekut äh, kolmekümnendal, kolmeteistkümnendal mail või üheksateistkümnendal juunil muudatusettepanekute tegemise aeg seetõttu ei ole üldse loogiline, sellepärast et mul on kirjas siin kaheksateist juuni. Äh, kümnendal juulil ähm, äh, vaatame muudatusettepanekuid, üheksateist september vaatame seda komisjonis äh, ja oktoobris ilmselt siis täiskogule. järgmisena siis läheme päevakavaga edasi kaheksa ja üheksa päevakorrapunktid, äh, kõigepealt äh, siis krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimused, krediidialustuste ja investeerimisühingute äh, usaldatavusnõuete täitmise järelevalve, räägime siin muudatusettepanekutest ka ja annan härra Otmar Karasele kohe sõna. proua esinaine, tervitan teid siin teie topeltrollis, olete ka variraportööriks austatud kolleegid, eh, sissejuhatuseks eh, sooviksin panna arutelule neli punkti. Eh, esitatud on üle tuhande kuuesaja muudatusettepaneku ning viissada, üle viiesaja puudutab neist seda konkreetset direktiivi ning kaks tuhat viissada üheksakümmend muudatusettepanekut on siis Nõukogu. Eh, minu kui raportööri jaoks on eh, see väga positiivne eh, tööd hõlbustab see, et peaaegu kõik muudatusettepanekud on suunatud samale eesmärgile. see tuleneb kahtlemata sellest, et meil on olnud väga tõsised arutelud aastal kaks tuhat kümme kogu selle temaatika üle ning ka komisjon on võtnud arvesse Euroopa Parlamendi soove. minu teine märkus puudutab tööd kompromissidega. Julia Kreet ja eh, sekretariaadi eh, töötajad, eh, saadikud, kes meid on aidanud, on andnud väga suure panuse ning ma sooviksin neid kõiki tänada. meie kõikide eesmärgiks on teha tõepoolest head tööd. väga paljud on öelnud, et tegemist on väga keerulise teemaga ning ähm, seetõttu on samuti oluline pidada kinni ajakavast. ajakava on väga ambitsioonikas, kuid ta on täiesti teostatav. ning ma sooviksin, et me peaksime ajakavast kinni, sellest on huvitatud ka turul osalejad. me soovime, et ka läbirääkimised nõukoguga jääksid ajakava raamesse. loodetavasti meil õnnestub ajakavast kinni pidada ning kahekümne, kahekümne kuuendal aprillil eh, majandus- ja eh, rahanduskomisjonis hääletamine läbi viia. ja kolmandaks, eh, me ootame ikka veel komisjoni järel me ootame komisjonilt aruannet, mida me nõudsime Baseli kokkulepete täitmise kohta USA-s. neljandaks, muudatusettepanekutes oli väga palju kommentaare eh, selle kohta, millised on meie suhted pangandusjärelevalvega, see puudutab väga paljusid eh, punkte, pangandus järelevalve äh, roll on ebaproportsionaalselt suur, väiksematel institutsioonidel on vähem õigusi, ma mõistan seda muret äh, ning ma võin komisjonile praegu teatada, äh, et me teeme tihedat koostööd pangandusjärelevalvega pangandusjärelevalve on igal ajal nõus tulema ka komisjoni ette rääkima oma ettekujutustest, oma reformikavadust, kavadest ja prioriteetidest. me seisame head selle eest, et et äh, poliitika juhtimine ei läheks ametnike kätte, äh, poliitikasuundade väljatöötamine on meie ülesanne äh, ning need otsused, mida tehakse seadusandliku menetluse raames, on just need otsused, mida on, mis, mis peavad kajastuma kõik, kogu meie tegevuses. muudatusettepanekud on äh, väga palju nagu juttu just äh, pangandusjärelevalve rollist ning see on punkt, mida tuleb äh, põhjalikult arutada. enne kui ma asun üksikute peatükkide juurde, sooviksin veel juhtida tähelepanu sellele, et kolmes valdkonnas on juba arvesse võetud seniseid arutelusid. üks muudatusettepanek ettepanek puudutab eh, VKE-de riski kaalumise küsimust. see ei puuduta tegelikult mitte ainult VKE-sid, vaid eh, kogu ettevõtlust eh, on selge, et me tahame edendada ettevõtlust, kuid me ei tohi silmist kaotada ka seda, et tagada tuleb kontroll osad muudatusettepanekud on suunatud sellele, et kehtestada vahenditele piirangud. seda teemat on arutatud pangandusjärelevalve ja komisjoniga künnise kehtestamise osas me ootame veel pangandusjärelevalve seisu, lõplikku seisukohta. kapitalipuhvrite küsimus, süsteemsed tähtsusega institutsioonide töö. siin on tegemist olulise temaatikaga ning meil on vaja takistada liiga suurte riskide võtmist, kapitali kontsentreerumist ning äh, seda äh, poliitikat toetavad äh, põhimõtteliselt kõik fraktsioonid. kolmas muudatuste äh, plokk puudutab tasustamispoliitikat pankades. me oleme siin karmistanud seisukohti, see puudutab ettevõtete üldjuhtimist ning küsimus on selles, et töötajad, kelle tegevus puudutab finantsriskide võtmist, peavad ka vastutama oma tegevuse eest. meil on vaja luua stiimulit selleks, et pankade töötajad ei oleks huvitatud liiga suurtest riskidest. sellele on suunatud tasustamispoliitika alased ettepanekud ei, ei tohiks soodustada äh, tasustamist, mis toetub äh, suuremate äh, tulu, kiirete tulude sissetoomisele pangale. oluline on ka see, et me ei muutuks populistlikuks. palga ülemmäära kehtestamine aitaks kaasa tuua vastutustundlikuma tööpankades ning lõpuks äh, on küsi-, asuksin siis äh, taas küsimuse juurde, kuidas defineerida kapitali sellele on suunatud mitmed muudatusettepanekud, äh, tegemist on mitmete kapitaliinstrumentidega, minu arvates tuleb selgelt äh, öelda, et meie jaoks on sisu olulisem kui vorm. see on põhimõte, millest me lähtume, kuid me töötame neljateistkümne kriteeriumiga. kui me õõnestame kapitali mõistet, siis me kahjustame mitte ainult iseennast, vaid kõigi pankasid ning äh, ka mitmesuguseid pangandusstruktuure. riski äh, kaalumise osas äh, oleme me ühel nõul, varem esitatud muudatusettepanekud on suunatud protsendi vähendamisele osad muudatusettepanekud nõuavad piirang, kindlate piiride kehtestamist. kõiki esitatud ettepanekuid on arvesse võetud, ka protsendimäära vähendamist kolmandiku võrra, samus, samuti ka ülempiiri vähendamist osad saadikud soovivad mm, kaalutud keskmise arvestamist osad saadikud on seisukohal, et kõigepealt tuleb ära oodata kriisi leevendumine ning seejärel hakata võtma vajalikke me uusi meetmeid riski kaalumise osas kuid küsimus on selles, et meil on vaja tagada järjekindlus ja me peame toetuma Baseli lepetele. teine valdkond, see puudutab likviidsust. siin oli suureks mureks likviidsuspuhver. küsimus on selles, kas kasutada kaasotsustusmenetlust ning äh, ka siin on oluline äh, ajakava. mina ei tahaks mingeid viivitusi. kui me oleme juba aktsepteerinud, et likviidsuseeskirju tuleb järgida, tuleb meil tagada ka äh, järelevalve varade kasutuse üle ning ma usun, et me peame toetuma seni saavutatule meil on olemas kõik vajalikud vahendid eh, selleks, et koostada likviidsusmäärad. Eh, seetõttu me saame eh, komisjonilt ja pangandusjärelevalvelt nõuda, et nad mm, vastavad sammud astuksid. meil on vaja, et nõuded tõepoolest õigeaegselt kehtestataks kolmas äh, plokk äh, puudutab finantsvõimenduse riski. Äh, see on küsimus, kus tuleb arutada, kas meil on vaja ühte tasand, esimese samba meetmeid, millised võiksid siis olla ärimudelid. minu seisukoht on teile teada ning me leiame, et me ei saa otsustada tekstid, dokumentidele, mida veel olemas ei ole. me peame ootama ära hindamisperioodi. nüüd siis paindlikkuse küsimus. ehk siis, kas tagada minimaalne või maksimaalne harmoneerimine. jah, meil on vaja paindlikkust me peame eh, olema kindlad selles, et liikmesriigid kasutavad paindlikkust samades raamtingimustes eh, ning komisjon täidab eh, järelevalve funktsiooni. läbipaistvus ja ühtsed eeskirjad ning koordineerimine komisjoni kaudu on olulised punktid ning kui liikmesriik teatud tingimustel eh, komisjoni kontrolli all eh, soovib võtta karmimaid meetmeid, siis on see talle ka lubatud. me peame arvestama makromajanduslike riskidega, mis sellega võivad kaasneda. Eh, need meetmed võivad arvestades artiklite sada nelikümmend kuni sada nelikümmend neli mm, läbipaistvuse nõudeid olla täiesti aktsepteeritavad. ühiselt äh, koos äh, puhvrite äh, süsteemiga on meil piisavalt paindlikkust. artikkel nelisada kolmkümmend neli võimaldab kasutada suuremat paindlikkust. lõpetuseks sooviksin öelda, et direktiiv ja määrus peavad kehtima kõikidele. meil on terve rida muudatusettepanekuid, mis puudutavad ainult riiki, riik, riikide tasandit või teatud pangandusstruktuure. kuid kui me tahame võtta direktiivi väga detailseid sätteid, siis me Äh, äh, äh, tahame reguleerida liiga täpselt ning see võib osutuda lõppkokkuvõttes kahjulikuks. meil on vaja tagada ka aktsepteeritavus liikmesriikide poolt, elanikkonna poolt ning meie eesmärgiks peaks olema kehtestada niisugune eeskirjade kogum, mis kehtiks kõikides liikmesriikides kõikidele turul osalejatele. me ei saa minna väga üksikasjalikuks, me peame silmas pidama ühtse turu huve ning pangandussektori üldhuve. me ei saa lubada erandeid ning seni kehtinud erandid tuleb läbi vaadata. seetõttu ma paluksin toetada seni tehtud tööd variraportööridel seisab ees veel üks kohtumine ning me kavatseme kohtuda ka liikmesriikide saadikutega, arutada individuaalselt konkreetseid küsimusi. me oleme võtnud arvesse kõik kõiki muudatusettepanekuid ning muudatusettepanekute baasil on võimalik meil siin komisjonis koostada niisugune dokument, mille üle saab hääletada ning me ei soovi enam täiendavaid paralleelseid läbirääkimisi, vaid me leiame, et me oleme tõepoolest juba võimelised esitama niisuguse dokumendi, mis võib leida parlamendis laialdast toetust. aitäh! Thank you very much, I have got a lot of people are... suur tänu! Äh, väga palju on neid inimesi, kes on sõna soovinud, ütleb proua Sinaine, pean juba vaatama kriitiliselt üle nimekirja äh, Mm, siis äh, fraktsioonide kaupa siin loen ette Jean-Paul Gauzes, äh, Wertmann Kool, Lulling, Andreas Schwab, Peeter Siimann, Ann Jönson, Wolf Klint, Silvi Kular ja need on lisaks äh, variraportöörile, kes ka veel on sõna soovinud. härra Toorsmann on samuti märku andnud, härra Nitras siin Antolin ja järgmisel arvamuste vahetusel ehk läheme selle teemaga edasi, kõigepealt siis äh, sotsiaaldemokraatide nimel Udo, palun. Äh, aitäh, proua esinaine, soovin tänada ka raportööri selle dokumendi eest ning selle töö eest, mida ta juba pikka aega on teinud arvestades kõnelejate nimekirja pikk võimekust. ma jagaksin meie ettepanekut kaheks osaks ning puudutaksin siin vaid kõige olulisemaid punkte. kõigepealt lähtuksin kõige olulisemast punktist kogu selle valdkonna ümberkujundamisel äh, on küsimus selles, kas me äh, võtame sihikule õiged või valed objektid. küsimus on selles, millised on tagajärjed, kas me reguleerime seda, mida me tõepoolest tahame reguleerida või me laseme märgist mööda, keda, kelle huvides on paremate eeskirjade kehtestamine. mina leian, et kasulik on see, kui finantsinstituudid on mitmekülgsed, kui meil ei teki äh, üksikud suured monopolid, kui meil ei teki ainult ühte tüüpi finantsasutused, vaid meil on äh, tegemist mitmekülgse, mitmekesise pangandusturuga. kui meil on äh, väga mitmekesine pangandusmaastik, see peaks olema meie eesmärk. kuidas aga me oma direktiividega saame sellele kaasa aidata? selle, seda me peame käsitlema üksikasjalikuma arutelu käigus, meil on vaja bilansi bilansside osas täpsemaid eeskirju, meil on äh, vaja eh, näha, millised on seosed erinevate eeskirjade vahel. pankadele kehtestatakse kindlad kriteeriumid, meil on tegemist kommertspankadega, aga meil on tegemist ka muude finantsasutustega ja finantsasutuste rühmitustega, meil on võib-olla võimalik nendele kehtivaid eeskirju omavahel kombineerida, eh, kuid eh, omakapitali nagu eeskirjad peavad kahtlemata võimaldama mitmekesisust, need peavad võimaldama erinevate riskiprofiilide arvestamist. küsimus on selles, kuidas samasuguse, samasuguste nõuetega hõlmata erinevaid finantsvõimenduse riske. komisjonil ja pangandusjärelevalvel on esitatud ettepanekuid kuidas äh, riskikäitumist turul äh, strateegiliselt juhtida. Äh, küsimus on finantsvõimenduse riskimääras ning siin võiks lähtuda ka erinevatele pangatüüpidele kehtivatest erinevatest eeskirjadest. meil on vaja leida siinkohal mõistlik lahendus ning olla ettevaatlik, et me ei viskaks koos pesuveega last aknast välja kui me lõpuks küsime, kuidas me mõjutame siis reaalmajandust, millised on tagajärjed VKE-dele, tuleb ähm, kehtestada selged raamistikud finantsvõimendusega seotud riskidele äh, ning see peaks just olema meie tegevuse keskpunktis. me äh, nägime ka Otmar Karasi sõnavõttu, lootust, et just sellele aspektile soovitakse pöörata piisavalt palju tähelepanu, just see on oluline, milline on lõpuks mõju reaalmajandusele. nüüd oleme jõudnud teise aspektini, nimelt küsimus, kas regulatsioon on piisavalt täpne ja üksikasjalik, mis puudutab pangandussektorit ehk siis kuidas tagada suurem äh, turvalisus kogu süsteemis. just see on keskne küsimus, kuidas tagada finantsturu üldine äh, turvalisus. jah, tõepoolest, me oleme arvamusel, et me peame olema paindlikud, äh, me peame andma liikmesriikidele võimaluse lähtuda oma eripäradest me ei soovi aga ka lõhkuda ühtset turgu. meil on vaja samas anda piisavalt vabadust selleks, et riigid saaksid võtta meetmeid, mis vastavad just nende konkreetsetele probleemidele, näiteks ülekuumenemise korral või näiteks suurema pangandussektoriga riigil on teistsugused probleemid kui väiksema pangandussektoriga riikidel seetõttu on vaja äh, eeskirjade rakendamisel tagada vajalik vabadus ning meie töö peaks olema suunatud just sellele. samas tuleb aga lähtuda ühtse raamistiku kehtestamise nõudest. ning riigi võlakirjad et äh, kuidas nendesse suhtuda, äh, on kuulda hääli, äh, mis nõuavad nende mõju kaalumist reaalmajandusele. siin on vaja selgitada näiteks kommunaalkrediitide rolli, nende mõju piirkondlikule majandusele. me ei tohi äh, siin vastutustundetult äh, lihtsalt mingeid eeskirju vastu võtta, vaid me peame mõtlema, millised on nende eeskirjade tagajärjed. Äh, siin on tehtud väga mõistlik ettepanek, öeldes, et pikaajalises perspektiivis on vaja komisjonil koostada mõjuhinnang ning kõigepealt on meil vaja euro võlakirju ning ma ootan põnevusega parlamendi arutelu selle üle, mida Werner Langer ning Saksa konservatiivid veel ei ole mõistnud, nimelt et ähm, Saksa riigi võlakirjade vägagi kaitstud seisund on äh, ühelt poolt küll äh, Saksa riigile kasulik, kuid teiselt poolt äh, võib äh, see muudes riikides tuua kaasa muid tagas, muid tagajärgi ning komisjon kindlasti peab mõtlema, milline oleks see õige lahendus eurovõlakirjade jaoks. kahtlemata seisab meie ees aga väga põnev arutelu ettevõtte üldjuhtimise küsimused eh, on eh, kahtlemata temaatika, mis eh, on pakkunud huvi kolleegidele, kes selle temaatikaga on juba varem tegelenud. ma näen, et täna neid palju siin ei ole, kuid Elgar Traabi kindlasti soovib sel teemal sõna võtta ning viimase punkti osas, mida ma sooviksin rõhutada, mis puudutab kogu süsteemi turvalisust, eh, siis eh, tõepoolest me oleme kindlad, eh, et pikaajalise võla likviidsus, pikaajaliste võla usaldatavusnõuete kehtestamine on äärmiselt oluline Lehman Brothers ja paljud teised pangad, mis olid tihedalt seotud kriisi põhjustamisega, eh, nende eh, olukord oleks võinud olla parem, kui meil oleks olnud juba varem vastavad eeskirjad minu arvates on need just kõige olulisemad punktid, millele tuleks pöörata tähelepanu. nüüd aga paar märkust ka ajakava kohta. ma arvan, et parlament peaks tõepoolest kiiresti tegutsema, kuid siin on tegemist niivõrd suure ehitusobjektiga, et meil on vaja olla ettevaatlik ning kui me ajakava peame muutma, siis tuleb pöörata tähelepanu eelkõige just sellele, et me vajame väga äh, head seadusandlust, mitte ainult kiiresti kehtestatavat seadusandlust, aitäh! Uh, suur tänu! mina olen ALDE fraktsiooni nimel raportöör ja räägin nüüd vaariraportöörina ka mõned sõnad. kõigepealt tahaksin ma tänada mm, Ottot oma töö eest ja selle eest, et juba esialgsed võimalikud kompromissid on kiiresti meile laiali jagatud, mis on väga teretulnud. mis puudutab ajakava, siis ma saan aru loomulikult vajadusest eh, pea, pidada kinni väga kiirest ambitsioonikast ajakavast. ja esinaisena saan ma loomulikult praegu öelda, et sekretäriaadis ja meie tegevuste valguses püüame me kindlasti esialgsest ajakavast ka kinni pidada ning otsime juba trialoogi kuupäevi, mis sobiksid ka praegu paika seatud ambitsioonika ajakavaga. aga nüüd tulles tagasi ALDE variraportööri positsiooni, ütlen ma, et me kindlasti ei tohiks kiirustada mitte äh, sellisel moel, et jätta kõrvale praegu uued ideed, mida kolleegid on esitanud ja mõned ideed ka minu enda poolt, millest ma nüüd kohe hakkangi rääkima. kõigepealt ma olen siia teinud ettepaneku üldiseks nõudeks, mis puudutab äh, resolutsiooni plaane. ma arvan, et äh, oluline on see, et äh, oleks viide resolutsiooni plaanidel ka kapitalinõuete direktiivis. ma arvan, et see peaks rakenduma kõikidele üksustele ning mm, EBA pangandusjärelevalve äh, ülesanne, mis ka järelevalve regulatsioonis on kirjas, on asutuse koordineerimise roll. Äh, see tähendab seda, et isegi kui tegemist on sisemaise resolutsiooni plaaniga, peavad olema nemad kaasatud, sest kuidas on muidu võimalik koordineerida. nii et ma loodan, et äh, et te olete nõus selle ideega, et kõik need nõudmised peavad olema üldisemad. ma kindlasti ei räägi siin detailidest või tööriistadest või mingitest konkreetsetest asjadest, mis nõukogule annaks ettekäände asju viivitada. see oleks minu poolt võib-olla mm, veidikene äh, pehmem lähenemine väikese präänikuga, mis ütleb, et kui resolutsiooni plaanid on paigas, siis äh, oleks äh, võimalik teha ka nendele järelevalvet, nii et plaane oleks võimalik õigustada. ma äh, SIFis osas äh, kindlasti roheliste konkreetsemaid plaane siin praegu ei võtaks jutuks. mis puudutab makrokontrolle, siis üks, kaks, kaks A artiklis direktiivis olen ma sellest juba rääkinud neli, neli, kolm artik-, artikli määruses on see ka kirjas. vaadake palun, mida mina olen ette pannud. sellepärast, et need mehhanismid oleks ilmselt ikka veel olulised. ma arvan, et kui komisjoni poolt oleks mingisugune Äh, keelamine, siis ma arvan, et see peaks olema pärast äh, intsidenti. sest kui me räägime liikmesriikide paindlikkusest, äh, millegi poolt olla, siis ma arvan, et liikmesriigid peaksid ka saama vabad käed tegutsemiseks ning kui nad saavad hoiatuse, siis nad peaksid oma tegevuse lõpetama. praktikas ilmselt nad saavad hoiatuse kohe, niipea kui neile ka märku antakse sellest. nii et ma arvan, et komisjonil kindlasti ei ole vaja eh, kogu järelevalvet siin ehm, korraga rakendada. Eh, teie ettepanekute järgi on see ühtne mm, otsus, eh, kuhu on ka kogu kaasatud, ma arvan, et me peaksime arvestama seda ka teistel juhtumitel, sest erinevad ideed on ju olulised. aga Äh, pangandusjärelevalve on loomulikult see, kes hakkab tegutsema, kui ähm, otsus on tehtud. ma arvan, et see oleks ka komisjoni üldiseid arvamusi arvesse võttes õiglane lähenemine äh, edasi olen ma teinud mõningat ettepanekut äh, märgistamiseks ja portfellideks, mida erinevate pangamudelite puhul kasutada. ma arvan, et see on oluline sellepärast, et eh, eriti kui me arvestame üleilmset konteksti, siis üleilmselt on pangad juba arendanud välja oma portfellid. EBA mm, juba on näinud seda Aasias, Ameerika Ühendriikides ning niimoodi me saaksime mm, ka mm, äh, aruandekohustuse erinevate regioonide vahel, äh, sest muidu me ei saa täpselt aru, äh, milline on täpselt erinevate institutsioonide kapitalimäärad, võimendusmäärad ja nii edasi, ähm, teetähiseid on siin kindlasti vaja, ma toetan neid äh, piirmäärasid. ning kindlasti ka kogu selle informatsiooni avalikustamist. Äh, ja minu äh, muudatusettepanek seitse seitseteist just selles vaimus ongi kirja pandud. edasi ettevõtete juhtimise juurde, ma arvan, et kompromissettepanekutes juba ongi õiges suunas liikumas. ma olen teinud ettepaneku, et meil peaks olema kindlasti musta nimekirja paikapanemise võimalus, kui teatud institutsioonid ei käitu korralikult või teevad ebaeetilisi otsuseid, siis ei ole võimalik, et see ettevõte liigub ühest riigist teise. keegi ei ole sellega kursis. samuti olen ma ka lepingute väljaostmise äh, siin kirja pannud, see peab olema samamoodi mm, rakendatud kui teised boonusmaksed ja ma tean, et teie sätetes on juba no, äh, ettepaneku eelnõus seda ka arvesse võetud, suur tänu selle eest. edasi lähen ma nii-öelda kasvupaketi juurde. siin on kaks hooba. esiteks loomulikult te mainisite juba VKE-sid ja mina olen nende hulgas, kes äh, riskikaalumise muudatust tahaks kindlasti näha, aga teine mehhanism on ka veel, äh, äh, mille ma olen lisaks siia mm, sisse kirjutanud, nimelt teatud kapitali osa oleks vaja kaitsta VKE-dele laenamiseks, see ei ole pankadele ilmselt nii atraktiivne ähm, nii et äh, meil oleks vaja kindlasti seda, neid selleks kohustada, et neil oleks äh, teatud kapital, mida VKE-dele välja laenata. Äh, ma ei tea, kes selle üle peaks järelevalvet teostama, kas Äh, Euroopa pangandusjärelevalve või siseriiklikud äh, ametid, aga kindlasti paluksin teil seda kaaluda, sellepärast et me oleme juba riskikaalu äh, madaldamisega tegelenud, aga samas ei ole see meie kogemuste kohaselt Itaalias laenamist suurendanud. nii et ma loodan, et kui me leiame mingisuguse teise mehhanismi, mis siin hästi toimiks, siis tasuks seda kaaluda. Mm, teine osa kasvupaketist, mille üle ka teie olete äh, teinud muudatusettepanekuid, on kaubandusfinantseerimine, mina olen täiendanud siin muudatusettepanekuga seda paketti äh, järgnevalt. Äh, nimelt äh, likviidsusmuudatusettepanekut ning kohandamine, mis oleks seoses kaubandus finantseerimisega. Need mõlemad oleks üleilmselt heaks majanduskasvu stimuleerimiseks Eh, ning see ilmselt toob hüvesid kaasa ka Euroopas, aga meie eh, pangad on väga palju erinevate kaubandusfinantseerimisprogrammidega seotud ja ma arvan, et rahvusvaheliselt kindlasti muutub see teema mm, aina kuumemaks ka. veel mõned aspektid, eh, mida ma tahaksin mainida, mis erinevad kolleegide ettepanekutest. nimelt olen ma tutvustanud siin seda mõtet, et ei ole võimalik äh, avalikustamise nõudest äh, kõrvale hoida sellisel moel, et äh, finantsstabiilsus saaks kahjustatud, ma arvan, et äh, see on väga oluline aspekt, mida peaksin kindlasti ütlema. mulle teeb head meelt, et erinevad likviidsete varade hindamise punkte on siin kolleegid üles võtnud, ma arvan, et see on hea mõte. mulle tegi muret, et likviidsuse definitsioon äh, siin tähendab äh, pankadevahelist äh, ta-, äh, varade vahetamise lepingut oma sisult, see on definitsioon, mida kindlasti mina ei toeta, nii et ma tahaksin siin seda detailsemaks muuta ja öelda, et likviidsusdefinitsioon tähendab avatud turutehinguid, mitte pankade omavahelist varade vahetamist Äh, tahaksin ka pettuse vastast äh, ettepanekut siin rõhutada, muudatusettepanek kuussada, mille järgi me peaksime aktiivselt äh, nõudlema pettusevastast strateegiat. me toetame seda ideed, et me läheksime riigivõla riski kaalumisel ühe sammu veel edasi, peale loomulikult aruandekohustus on oluline ja protsükliline mm, lähenemine samuti, aga võib-olla peaks meil olema midagi muud kui null, mulle ei meeldi sellised ähm, arvutused, mille tagajärjeks on null, mis tähendab, et et ähm, võiks investeerida ükskõik kuhu, nii et riski hindamine siin kindlasti on vajalik. Äh, meil oleks vaja ka stabiilse mm, rahastamise määra. ma arvan, et see on oluline, teeks meie ettepanekud tugevamaks, mis puudutab Basel üks äh, taset, ma arvan, et me peaksime seda kindlasti siit mitte ära kustutama. Äh, nii et äh, ma pakun välja, et kui meil on määradega portfell, siis võiksime mm, Basel ühte ehk liigutama hakata aga kindlasti ma ei oleks eh, selle kustutamisega nõus, kui meil ei ole ühtegi teist meedet, mida baasel ühe asemel kasutada. ja lõpuks, eh, et eh, emiiriga asju seosesse viia, siis ma rohelist ettepanekut siin osaliselt toetan, aga ma arvan, et meil ei oleks kindlasti vaja selliseid äh, mingisugust gruppi pankasid, kes ei peaks neid reegleid jälgima. Need reeglid on kõikidele pankadele ette nähtud ja suurtele pankadele veel eriti äh, ranged reeglid. lõpetan siinkohal ja järgmisena palun Viki. Thank you um,. I really do welcome the raportöör's enthusiasm. Äh, suur tänu ma tõepoolest tervitan raporti entusiasmi, et see raport peaksid komisjonist läbi minema nii kiiresti kui võimalik, soovitatavalt järgmise kuu lõpus, ja ma võin kinnitada, et meie fraktsiooni nimel kindlasti teeme me kõik, mis võimalik, et raportööri selles eesmärgis aidata. ja loomulikult, nagu ikka, detailides peituvad raskused, raportööril on õigus, et väga oluline on see, et meil oleks ühisturg, kus kõikidel oleks mängureeglid võrdsed äh, ja ühisturgu haavab see, et äh, riiklikud garantiid kehtivad erinevatele pankadele ning see nõrgestab kogu meie ühisturu projekti. nii et äh, seetõttu minu arvamus on see, et et Basel kolme standarditele peavad Euroopa Liidu õigusaktid vastama, selleks et stabiilsust ja usaldusväärsust tagada ning juhatada teed ka majandusliku taastamise, taastumiseni. seetõttu on äh, kapitali likviidsuse võimenduse osas vaja kindlasti baasel kolme tasandit äh, säilitada ning meil on vaja ühtset reeglistikku, et äh, õiglast äh, ja ühtset turgu pankadele tagada. aga samas me peame võtma arvesse, et meil on üleilmsed turud ning kui me selle direktiiviga juba oleme tegelenud, siis minevikus oleme me tunnustanud erinevate riikide erisusi, andes liikmesriikidele erinevaid võimalusi oleme nimetanud neid Euroopa tingimusteks, mis on siis erinevad tingimused, mis võtavad arvesse siseriiklikku konteksti. aga see on määruses raskem, sellepärast et kui me jätame siin näiteks välja baasel esimese tasandi hüpoteekpankadele, siis äh, raskendab see tegevust äh, Äh, teiste pankade jaoks, äh, samamoodi kui me ütleme näiteks, et tarkvara on kapitaliks loetav, äh, see raskendab tegevust mitmete pankade jaoks, sellepärast et see oleks määruses mustvalgel kirjas. nii et me kindlasti ei peaks mitte lõpetama Basel paketiga, ähm, mille, mille kaanel on selline uhke pealkiri, aga detailid viivad pangad aina ras-, raskemasse olukorda Äh, edasi, kui me vaatame üleilmset äh, finantsturgude ja pangandusreformi, siis me kindlasti ei peaks äh, meie liikmesriikide puhul, kahekümne seitsme liikmesriikide puhul nõudma kõige väiksemat ühist nimetajat. kui on liikmesriike, kes tahaksid ambitsioonikamalt minna edasi plaanidega, siis neil peaks olema võimalus selleks. edasi on meil vaja küsimus, mis on väga mm, tundlik, nimelt ülekandeefekt kui teatud liikmesriigid tahavad edasi liikuda, siis nad peavad võtma arvesse ka ülekandeefekti teistele naaberriikidele. ma olen nõus raportööri poolt öelduga äh, artikli neli, nelikümmend kolm äh, suhtes, et me peame liikmesriikide erisuse arvesse võtma, aga äh, komisjon ise ei ole siin järelevalvet teostav ja seetõttu me peame vaatama täpselt, mida täpselt äh, näevad ette Euroopa äh, pangandusjärelevalve äh, nõudmised süsteemsete riskide hindamisel, mida siseriiklikud järelevalveasutused peaksid tegema. nii et äh, otsustusprotsessid peaksid üle kogu süsteemi korralikult töötama. ja Sharon just ütles, et peale intsi-, intsidente, kui me näeme, et ülekandeefekt on teatud riikides aset leidnud, siis tuleb loomulikult edasise otsuse tegemisel seda ülekandeefekti ka arvesse võtta nii et ma arvan, et me saame teha üht-teist ära nii direktiivi kui määruse osas. Äh, edasi võtmetähtsusega minu jaoks on kindlasti läbipaistvusklausel ja see on ka minu muudatusettepanekutes niidina, äh, ühtlase niidina näha. kapitali puhul olen ma öelnud, et me tahame kindlasti äh, tulevikus kapitalinõudeid äh, vähendada nendele ettevõtetele, kes ise äh, aktsiaid välja ei, lisaks ei tooda, mm, see oleks siis VKE-dele täpselt samamoodi äh, kohustuslik mõned muudatusettepanekud põhjustavad inflatsiooni panga kapitalinõudlustest, nõudmistes ning seda peaks vältima, eriti mis puudutab äh, Äh, investeeringud tarkvarasse, konglomeraatide huvisid ja nii edasi. Äh, olen nõus raportööriga, et me peame äh, delegeeritud õigusaktidega siin tegelema, aga mitmed liikmed on teinud muudatusettepanekuid mm, just tehniliste määrade kohta siin ma tean, et Baseli komisjon endiselt töötab nende detailide kallal ja ma olen ette pannud ka selle, et Euroopa pangandusjärelevalvele peaks antama ülesanne neid tendentse seirata ning äh, nad peaksid võtma arvesse ka Baseli komisjoni ettepanekuid. Äh, komisjon on ka viidanud, et nende jaoks on see väga mõistlik lähenemine. tahaksin ka äh, rahastamismäärasid panna paika jaanuariks kaks tuhat kaheksateist, ma arvan, et see oleks võtmetähtsusega selleks, et kriis ei saaks korduda. edasi, likviidsuse seire päritolumaal, eriti just Ida-Euroopa riikides ja euroalast väljaspool asuvad äh, riigid, kus väga palju äh, likviidsust äh, teistest pankadest ära tõmmatakse nii et ma arvan kindlasti, et päritolu mm, ja asukohamaa tingimusi tuleb siin järgida. edasi likviidsuskriteeriumid, ma arvan, et liikmed on isegi pakkunud siin välja, et likviidsusvarad ei ole ülekantavad, mulle tundub, et see oleks äh, meie eesmärkidega vastuolus. Äh, jälgimisperiood siin on jah, tähtis aga me peame kindlasti olema selles veendunud, et me saadame välja väga tugeva signaali, et likviidsusstandardid on meie jaoks tähtsad. mis puudutab äh, finantsvõimendust, siis äh, viis aastat on möödunud kriisi algusest ja ülemäärane finantsvõimendus oli väga oluline Äh, kriisi tekkimisel. seetõttu läbipaistvus on minu jaoks väga oluline. pankadel on olnud piisavalt aega selleks, et finantsvõimenduse suhtes olla läbipaistvad ning selgitada, mikspärast erinevad äh, ärimudelid võivad sisaldada erinevat finantsvõimendust. ma arvan et, et kolm protsenti oleks õige võimenduse määr ma tean, et erinevad äh, ärimudelist sõltuvad äh, tingimused võivad äh, nõuda teistsugust võimendust, ma arvan, et me, meil on vaja korralikku sõnastust selle jaoks, aga Rohelised ja teised fraktsioonid on pakkunud välja siin siduvad finantsvõimenduse määrad ja nendega me oleme nõus. komisjonis on konsensus selles osas, mis puudutab VKE-dele laenamist ning kaubandusfinantseerimist äh, ning äh, ettevõtetele suuremad äh, rangemad määrad. sekretäriaat on teinud mitmetel juhtudel siin väga-väga head tööd. Äh, kaheksa, viis, kuus, minu muudatusettepanek on kahjuks valesti küll siia teksti läinud sisse, standardlähenemise osas ma arvan, et seda tuleb parandada siin. Mm, edasi tahaksin ma madalamat riskimäära Euroopa Investeerimispanga kaasfinantseerimisprojektidele, sest kui me oma pikaajaliste investeerimisprojektide jaoks anname võimaluse madalamat määra kasutada, siis me peame tagama, et madalam risk, mida läbi kaasfinantseerimise kantakse, on ka vastavalt määraga tunnustatud. detailidesse ma ei lasku, aga seda, seda tahtsin kindlasti mainida Äh, ärikinnisvara projektide ja laenamise osas ma äh, kindlasti määrade vähendamist ei toeta, sellepärast et kriisis on see just oma nägu näidanud mitmetes liikmesriikides. kui rääkida Basel kahest, siis siin võimendus äh, määradest juba Sharon rääkis, Basel üks äh, tasand aga kaitseb meid äh, teatud probleemide ähm, eest, mis Basel üks ärimudelist sõltuvad äh, ja määrade sätestamise algatus meel-, meeldib mulle samavõrra, sellepärast et äh, meie tulemused oleksid äh, ka siis äh, ühte suunda äh,. läbipaistvusklausel mulle meeldib väga äh,, eriti oluline on panga rahastamise kindlustamine kriisi algusest äh, saadik. Mm, oluline on hoiustajate kaitse, väga paljud äh, liikmed siin toetasid hoiuse tagamise skeeme. Mm. oluline on see, et hoiustajad äh, ei Äh, lõpuks äh, ei avasta ennast olukorras, kus nende raha on, äh, on teiste kätesse liikunud. edasi kolleeg Fox, suur aitäh muudatusettepanekute eest, mis võtavad arvesse ka minu muudatusettepanekuid siin. mul on hea meel, et te tahate mm, Euroopa pangandusjärelevalve mm, mm, juhtnööre siin sisse seada ilmselt ei peaks mitte tegema, tegelema ainult pangandussektoriga. Äh, siin viidatakse sellele, et äh, naised võtavad vähem riske, mina olen oma elus aga kohanud inimesi, tähendab naisi siis, kes on olnud ähm, väga suured äh, riskivõtjad, riskialtid, kes on pressinud läbi klaaslae, nii et ma arvan kindlasti, et kui meil on rohkem naisi ettevõtete juhtkonna hulgas, siis see ei tähenda, et nad oleksid vähem riskialtid edasi, kapitalinõuete kolmanda direktiivi osas eh, me oleme kolleegidega lähedasti koos töötamas, mitmed liikmesriigid ei ole aga seda direktiivi üle võtnud. Eh, nii et me peame eh, tagama seda, et rakendataks seda tõhusat tööd, mida me eelmisel aastal teinud oleme ma arvan, et äh, me peame arvesse võtma seda, et äh, mitmed liikmesriigid on teinud muudatusettepanek, mis äh, vähendab survet liikmesriikide pangandusturgudele, aga ma arvan, et me peame olema ikkagi skeptilised erinevate erandite suhtes, ootan koostööd raportööriga järgmisete kuude jooksul ning ka kompromissettepanekuid, mis on väga detailselt kokku pandud, aitäh! aitäh, Philipp! aitäh! kõigepealt ma tahaksin äh, tänada äh, Otmarit ja kõiki tema meeskonna liikmeid, kes äh, on teinud väga palju tööd selleks, et neid muudatusettepanekuid kapitalinõuete direktiivi kohta koostada. ma arvan, et, et et tegemist oli tõesti väga raske tööga ja me ei saa nende panust alahinnata. alustaksin ajakavaga. Otmar, ma olen nõus, et me ei tohi selle as-, seda asja lihtsalt põhjendamatult edasi lükata. nii et, et mina sooviksin, et me liiguksime edasi nii kiiresti kui võimalik, tingimusel, et me teeme kvaliteetset tööd ja mina pooldan seda kaheksakümmend kakskümmend reeglit, et teeme kaheksakümmend protsenti head tööd ja võtame selle vastu, äh, selle asemel, et oodata, kuni see viimane kakskümmend protsenti ka korda saab. minu jaoks on peamine põhjus kiiresti edasi liikuda, et nõukogus tuleb ees olla, selles osas olen ma Jean-Pauliga nõus kui me selles komisjonis ei saa kokkuleppele enne, kui nõukogu, saame kokkuleppele enne, kui nõukogu seisukoha võtab, siis eh, me saame seda mõjutada, kui me nende järel oma seisukoha võtame, siis ei ole sellel enam mõtet, nii et, et me peame tegutsema kiiresti. teisalt, eh, kui me vaatame eh, seda konteksti, seda, mida me peame tegema esimeseks juuniks, siis ma arvan, et meil veel on aega. nii et, et Äh, turge see mingi, eriti ei mõjuta, kui me veel kaks kuud äh, venitame. aga, aga ma ei tea, kas on vaja hakata siin räpakat tööd tegema. minu jaoks on väga oluline olla nõukogust ees, muudes küsimustes ma leian, et et siin me võime asjasse suhtuda suhteliselt leebelt. ma arvan, et siin asjad ei ole nii kiired nagu eurokriisiga. teiseks Äh, peatuksin neljal peamisel teemal ning äh, kordan juba mõningaid asju, mida teised kolleegid ütlesid. Äh, alustaksin töötasudest. ausalt öelda, mul on juba kõrini sellest, et inimesed ütlevad, et selline asi on populistlik ja ma ei peaks seda tegema ma ei ole päris kindel, et ma sellise seisukohaga nõus olen, sest et kui me nõuame inimestel Kreekas, Belgias, Prantsusmaal, igal pool palkade vähendamist äh,, kasutades argumenti, et palgad peavad olema kooskõlas tootlikkuse ja väärtuse loomisega, siis ma ei ole kuulnud mitte kedagi ütlevat, et või ma ei ole kuulnud kedagi esitavat mulle teaduslikke tõendeid, et et palgastruktuurid ja palga, palgatasemed, mis meil pankades on, vastavad mingil määral väärtuste loomisele kui oleks olemas teaduslik ring, eh, side sellise palga loomise ja väärtuse, palgataseme ja väärtuse loomise vahel, siis, siis eh, ma ei tea, siis meie puhul ka, ma ei usu, et me siin mingit väärtust loome. niisiis eh, me oleme esitanud muudatusettepanekud, mis tuginevad siis kapitalinõuete direktiivi kolm asjale. me lihtsalt ütleme, et palk, palgad Äh, stiimulitepõhine palk või tulemustepõhine palk ei või olla kõrgem kui äh, muu palk. mina olen sellist palka korra saanud. ja see aasta, kus ma sain äh, kindlat palka, ausalt öelda oli kõige parem aasta. ja mul ei olegi vaja midagi rohkemat selleks, et selles vallas motiveeritud olla ärge rääkige siin mulle, et inimesed vajavad kahe, kolme, neljakordset palka selleks, et neid motiveerida hästi töötama. see on vale. vale ning eh, kui kellelgi on tõendeid, eh, mis näitavad, et ma eksin, siis ma tahaks neid tõendeid näha. aga neid tõendeid ei ole. nii et, et sellega lõpetan. nüüd eh, samuti tõime me sisse mõtte, et maksimumpalga suhtar tuleb sisse seda üks neljateistkümne, üks, üks neljakümnele, üks kahekümnele. ma arvan, et seda ideed tasuks kaaluda. nüüd kõneleksin kapitali likvi-, äh, likvi-, kapitali likviidsusest ja finantsvõimendusest. ma arvan, et kui me soovime siin kõike äh, kui me soovime säilitada mitmekesisust, siis ma olen Otmariga nõus ja kõigi variraportööridega, siis me teame, et see üks mudel sobib kõigile, ei lähe ning seetõttu USA-ga ei kavatse igal pool Basel kolme rakendada, meie üritame seda teha, noh hea küll, aga aga teeme siin ka teatud eristusi ja ma arvan, et meil on siin äh, kolm äh, kategooriat, meil on äh, süsteemselt olulised finantsinstitutsioonid kõigepealt, nende jaoks on ühed reeglid ja teises otsas, ootuse otsas on meil siis äh, need kitsa tegevusalaga pangad või traditsioonilised pangad, nimetage neid kuidas tahasi, äh, pangad, mis lihtsalt ähm, hoiustavad raha ja annavad laene, äh, need võivad olla äh, erinevate struktuuridega. niisiis, nende kohta, nemad moodustavad jällegi omaette kategooria ja siis on veel see kõik, mis nende kahe kategooria vahele jääb, see oleks siis see kolmas kategooria. nii et, et me peaksime diferentseerima kapitali, finantsvõimenduse ja, ja nende, nende kategooriate vahel. nagu Udo, nii olen ka mina valmis äh, arutama teistsuguseid liigitamise viise. ma leian, et meie lähenemine peab olema lihtne, mida keerulisemad on seadused, seda kergem on neist mööda hiilida. nii et, et ma arvan, et selgusest on igal juhul kasu. asjad peavad olema selged, äh, keegi on kas kategoorias A, B või C ei saa hakata niimoodi tegema, et natuke on, natuke on mul nagu A-d ja natuke C-d ja olete ühes ja kõik. niisiis, kui me oleme kokku leppinud, et selline diferentsi olemas, siis peame hakkama paika panema kapitalinõudeid ja te teate, et me oleme natuke ambitsioonikamad ja natuke britilikumad selles mõttes, kui ähm, näiteks teised Mandri-Euroopa riigid ähm, me oleme selgelt öelnud, et me sooviksime kaheksa kuni kümme protsenti, siis põhipankade puhul peaks olema need kapitalinõuded kümme kuni viisteist selle keskmise kategooria jaoks ning äh, me oleme Angel Kurjaga, kes siin eile oli nõus, mida ta ütles? Äh, lõpetame äh, lollakate riskikaalu mudelite kasutamise, meil on finantsvõimenduses suhtarve vaja sellepärast et neid äh, riskikaalumise mudeleid me lihtsalt ei suuda hallata, see on liiga keeruline, nii et, et jällegi oluline on lihtsus. asja ilu peitub lihtsuses. niisiis äh, finantsvõimenduse osas meil peaks jälle olema kuskil kaks, kaks kuni kolm protsenti, äh, põhipankade osas üheksa punkti süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide vallas ja mis likviidsust puudutab, siis ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles Sharon et meil on vaja definitsioone selgemalt äh, paika panna, äh, äh, definitsioonid peaksid olema vettpidavamad ning ähm, mis puudutab kapitalinõuete direktiivi, siis siin me soovime ka asjadega edasi minna, ma arvan, et selles soovis me ei ole üksinda, nii et, et seda võiks siis üksikasjalikumalt arutada. nüüd üks asi, mille kallal komisjon tegutseb aga mida meie ka peaksime mingil määral käsitlema, on varipangandus. ning ja mitte jällegi sellepärast, et komisjon kavatseb selles vallas midagi teha. peaksime meie kasutama siiski ka neid võimalusi, mis selles dokumendis on, selleks, et midagi varipangandusega teha ja ainus viis, kuidas me selle teksti raames saame seda teemat käsitleda, on rahavoogude haldamine nende varipankade ja reguleeritud pankade vahel. ning Äh, äh, need pangad mängivad likviidsussuhtarvudega ja äh, võimalike rahavoogudega reguleeritud pankadest reguleerimata pankadesse kui me seda kontrolliksime, siis me saaksime varipankadelt lõpuks rahavood, raha, nende rahavood kinni panna. sest me ei soovi ju neid varipanku nii et, et need oleksid minu peamised tähelepanekud, mul on väga hea meel selle üle, et äh, raportöör on juba koostanud mõned kompromissid. ma tahaksin öelda, et ma olen valmis juba hääletama homme, kui raportöör toetab kõiki minu muudatusettepanekuid, seda paraku vist ei juhtu. niisiis, me päris kõiges ei ole üksmeelel mina olen valmis ja ka teised on valmis selleks, et, et kiiresti edasi liikuma, aga asi loomulikult sõltub ka nendest kompromissidest, mida me saavutame, nii et sellega lõpetan ja ei kasutanud kahteteist minutit, nagu kolleegid tegid. aitäh, Jürgen! aitäh, mis puudutab ajakava, siis ma alustaksin sellest, et sooviksin tänada äh, väga hea eeltöö eest, sellel põhineb kogu minu töö äh, ning see on olnud väga hea. Äh, ajakava osas ka mina olen seisukohal, et me peaksime olema võimalikult kiired, kuid teinekord me peame olema siiski ka realistlikud oma ajakava planeerimisel. mis nüüd puudutab meie tööd, siis me oleme püüdnud siin äh, toetuda kolmele põhisuundumusele, et äh, tuua kõik äh, te kogu tegevuse ühe mütsi alla ning me proovime ühelt poolt tagada mitmekesise, teiselt poolt turvalise pangandustuju, me tahame toetada klassikalist pangandustegevust ning me soovime ennetada ja takistada äh, finantskriiside teket tulevikus. see peaks olema meie jaoks oluline ning äh, samuti ka see, et äh, maksumaksjad ei peaks kandma tagajärgi. me oleme töötanud Saksamaa liitvabariigi ekspertidele, kes on toetanud tunduvalt suuremat omakapitali määra kahekümne protsendilist, kuid me, me küll lugesime neid uuringuid ähm, pärast dokumendi koostamist, kuid ähm, näiteks äh, süsteemselt äh, oluliste ettevõtete puhul võiks olla äh, omakapitalimäär suurem. kui pankadel tekib sellega probleeme, siis tuleks mõelda, millisel määral oleks võimalik rekapitaliseerimisel või ka kapitaliseerimisel kasutada riiklikku toetust me oleme seisukohal, et pangandusjärelevalve peaks koostama eh, missugused on süsteemselt olulised eh, finantsasutused. meil on vaja siin aga ka eh, mõistlikku definitsiooni likviidsuse osas ja mis puudutab ka finantsvõimenduse riski, siis äh, siin kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kehtestatakse äh, siduvad nõuded ning äh, saja protsendi nõuet ei tuleks toetada finantsvõimenduse riskist on räägitud pikemat aega, see puudutab paljusid pangaliike hoiupankade puhul võivad siin tekkida probleemid ning äh, üldiselt me toetame äh, seni valitud suunda, äh, eeskirjad tuleks kehtestada võimalikult kiiresti, jaanuaris kaks tuhat kuusteist. meie arvates on kõige, on see praegu kõne all olev vahend tõhusam kui seni kasutusel olnud mudelid meil peaks, me peaksime toetama astmelist lähenemist. me oleme arutanud asja erinevate pankadega, hoiupankadega, hoiuühistutega ning siin tuleks arvestada pankade eripärasid. Need pangad, kes tegelevad laenude andmisega üldsusele, Eh, nende osas tuleks olla võib-olla ettevaatlikum. Eh, see puudutab eh, mitmesuguseid toetusi andvaid pankasid ja, ja üldsusega tihedamalt seotud pankasid lühidalt sooviksin peatuda ka sellel, mida raportöör muudatusettepanekute osas juba ütles. see tuleneb äh, minu äh, eeltoodud seisukohtadest. me leiame, et väiksemaid pankasid, ühistupankasid ei tohiks jätta halvemasse olukorda, äh, seetõttu meil on vaja diferentseeritud lähenemist. me tervitame ettepanekuid, mis annavad riiklikele asutustele võimaluse kehtestada karmimaid nõudeid sellega, seda me toetame. muude muudatusettepanekute osas mul on jäänud mulje, et siin ollakse küllaltki sarnastel seisukohtadel ning eh, meie arvates on eh, siin toodud ka väga huvitavaid ja häid ettepanekuid, mida me saame toetada. Eh, roheliste ettepanekute osas on huvitav baaspankade kontseptsioon äh, tuge-, mille kohaselt tuleb tugevdada pankasid, mis tegelevad just klassikalise pangandustegevusega. see on lähenemine, mida Saksamaal toetavad vasakpoolsed jõud juba aastaid ning me toetame ka kohustusliku hindamissüsteemi sisseviimist, kusjuures tuleb lähtuda just astmelisest äh, kontrollist. ALDE äh, idee riskimudelite võrdlemise kohta on samuti väga mõistlik. me toetame seda äh, riik riigi riskide hindamise osas oleme juba varem võtnud kriitiliselt sõna. ühelt poolt on kahtlemata õige äh, riske hinnata, teisalt äh, kui äh, me hindame risk, riiklikke riske, siis see toob kaasa ka teatud koormuse näiteks intressimääradele. me oleme näinud, millised on need tagajärjed Ühendriikides ning see suurendab kulutusi ning seetõttu tuleb kaaluda, kas see on mõistlik. meie jaoks on see väga küsitava väärtusega. siin tuleks igal juhul olla väga ettevaatlik Need olid nüüd lühidalt minu mõtted ma ei hakka kordama eelkõnelejate äh, sõnu. aitäh. okei okay,, aitäh. ja nüüd läheme edasi siis teiste kõnelejate juurde. rahvapartei kõnelejaid on siin väga palju, kõigepealt annan teile paarile sõna, siis ühele sotsiaaldemokraadile, ühele Aldele liigele ja nii edasi, kõigepealt Jean Paul mina teen lühidalt, äh, selle, siis saavad äh, ka teised sõna. nii et, et kaksteist minutit ma ei kavatse rääkida. tahaksin tõstatada mõned üldised küsimused. selle määruse taga peame me nägema ka majanduslikke küsimusi. praegu käivad arutelud, mis tekitavad äh, teatud rahutust turud vaatavad juba pankade suunas, justkui pangad juba peaksid kinni pidama reeglitest, mida veel ei olegi. nii et, et mulle teeb muret see Basel kolm. me nõuame, et Euroopa pangad selle kasutusele võtavad, samas USA pangad ei võta seda kasutusele. Euroopa pankadele me oleme seadnud maksujõulisuse ja likviidsuse osas väga ranged nõuded Ehm, mina, mul on väga hea meel, et raportöör ei tee tühja tööd ja tahaksin teda selle eest tänada. jah, ja tema. niisiis, ehm, ma soovin, et raportöör jätkaks eh, seda head tööd, mida ta on teinud. nüüd probleemid süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonidega. ma arvan, et ehm, ma arvan, et äh, ma tean, mis, millised meil plaanid on, äh, nii et, et me peame need plaanid äh, ellu rakendama ja me ei tohi siin lubada konkurentsi moonutamist, mis puudutab muudatusi ähm, maksujõulisuse määrade kohta, siis ma arvan, et siin peame järgima samu reegleid, mis me kindlustusettevõtetele oleme seadnud. meil on vaja Äh, olukorda, kus äh, Euro-, Euroopas ei ole konkurentsimoonutusi äh, erinevate institutsioonide vahel. me ei tohi luua ebakindlust turgudel. kas pangad ikka suudavad paari aastaga kõiki neid nõudeid täita ja mis puudutab artikleid nelisada neli, kus räägitakse likviidsusest äh,, Äh, sellele peaks raportöör ka silma peal hoidma, seda ta tegelikult ongi juba teinud, tuleb rakendada realistlikke meetmeid. Äh, mis puudutab äh, nüüd teisi olulisi teemasid, majandusküsimuse näiteks ning äh, hoiuste kaitset ja erinevate klientide kategooriate defineerimist, siis ma tahan rõhutada, kui oluline siin on arvestada äh, sellega, kuidas pangad tegelikult toimivad, ma tahan, ma tean, et riigid soovivad karmistada reguleerimist, sellepärast et nad ei suuda korralikult järelevalvet teostada. ma arvan, et me peame siin käituma siiski mõõdukalt, me peame andma järelevalveasutusele õigusliku aluse, nii et, et nad saaksid kontrollida seda, mis toimub, aga me ei soovi ka siin üleliigset reguleerimist pangad peavad järgima Baseli reegleid, aga riigi- ja valitsusjuhid peavad tõestama, et äh, väga palju, mis Baselis ja G20-s tehti, ei arvestanud selle otsuste laastava mõjuga. nii et, et ma arvan, et Basel kolm tuleks uuesti läbi vaadata. aitäh. Tanuta Hübner järgmisena. aitäh tuleksin selle juurde, mida Otmar oma sõnavõtus lõpus ütles. nimelt nendest konk-, konkreetsetest aspektidest või toetuksin nendele kolleegidele, kes rääkisid pigem diferentseerimised. ma arvan, et see, me peaksime siin määruses üksikasjalikumalt arvestama seda, et finantssektor ja panksektor, pangandussektor on tegelikult väga diferentseerunud. nii et, et sellega tuleb arvestada ja ma tahaksin rõhutada, et ma toetan äh, siseturu süvendamist ka finantssektoris. ma olen nõus, et me ei tohi tekitada Euroopas pikaajalist stagnatsiooni, aga kui me tahame, et me oleks tõhusad, kui me tahame, Äh, seda sektorit reformida, nii et, et majandusele see kalliks maksma ei lähe. ja teeme seda mitte ainult süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide osas, vaid kas, kogu finantssektori osas, siis me peame diferentseerima. ning äh, ma arvan, et äh, kui me diferentseerimist ette näeme seadustest, siis me ju selle õigusakti harmoniseerivat mõju ei vähenda siin ei ole mingit vastuolu tõhusa järelevalvega või ühtsete eeskirjadega. me peame kasutama diferentseerimist, niimoodi me tagame tõesti kõigile võrdsed tingimused ja asi ei ole siin ainult Kesk- ja Ida-Euroopa riikide majanduses. kuigi tuleb arvestada, et selles Euroopa osas Äh, on meil väga erinevad, veel arenevad ähm, finantssektorid, ähm, mille üle valitsevad endiselt äh, sidemed teiste pankadega, äh, nõndanimetatud vanade Euroopa liikmesriikide pankadega. kes muide möödunud aastal said üsna suurt kasumit Ida- ja Kesk-Euroopa pankadest. nii et, et et, et, et ma arvan, et mm, sellele probleemile tuleks tähelepanu pöörata. Äh, läänes näiteks on väga palju ühistupankasid, äh, nii et, et Äh, need struktuuriprobleemid tegelikult esinevad kõigis Euroopa riikides, nii et, et kui me kasutaksime selles määruses diferentseerimist, siis me võib-olla suudaksime seda määrust tõhusamalt kasutada just nimelt selleks, et tekitada majanduskasvu ja äh, mida meil nii palju vaja on. aitäh! Korin äh, järgmisena. aitäh! kõigepealt tahaksin Äh, avaldada tänu Otmar Karassile suurepärase lähenemise eest, ta on olnud kolleegide suhtes väga avatud ning on üritanud kvaliteeti ja kiirust ühendada. minu arvates on äärmiselt oluline, et me seda teeksime, tegemist on ühe olulisema õigusaktiga, mida me hetkel arutame ning on oluline anda turgudele kindlust, anda pankadele kindlust selles osas, kuidas Baselit Euroopas rakendama hakatakse. see aitab kindlasti ka taastada usaldust meie pangandussektori vastu. niisiis tahaksin juhtida tähelepanu kolmele asjale. kõigepealt meil parlamendis on kujunenud välja traditsioon väga innukalt äh, üritada meie järelevalveasutuste volitusi tugevdada. ma olen Otmariga täiesti nõus, kui ta ütleb, et äh, õigusaktid, õigusloome on poliitikute jaoks ja, sellega ei tegele järelevalveasutused, nii et, et me arvame, me arvan, et Ehm, me võime küll lasta nendel järelevalveasutusel põhimõtteid seadustesse panna, aga mis nüüd puudutab järelevalvet, siis selle järelevalvega ei tegele ju kohe eh, riiklikud järelevalveasutused, ma olen näinud eh, mitmeid muudatusettepanekuid, kus riiklike järelevalveasutuste volitusi tahetakse laiendada ja meie jaoks siin parlamendis juba enne läbirääkimisi nõukoguga on üks oluline eh, Äh, rääkida just Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti äh, äh, volitustest ja teiste järelevalveasutuste volitusest, see on väga oluline, et oleksid võrdsed tingimused, see on oluline ka hoolitsemaks selle eest, et riske hinnatakse samade meetodite alusel. see võimaldaks asju Baseli kolme rakendamise osas Euroopas paremini prognoosida ma peatusin sellel teemal pikemalt, kuna minu arvates tõesti väga palju muudatusettepanekuid, e, erinevates suundades minevaid muudatuid ettepanekuid on selles teemas. mina tegin mõned ettepanekud, mis puudutab äh, siis äh, nende järelevalveasutuste positsiooni tugevdamist äh,. näiteks kui me räägime nendest äh, vastutsüklilistest puhvritest äh,, nii et, et ma tõesti loodan, et te pöörate sellele küsimusele tähelepanu. teiseks äh,, likviidsus. mida me peame likviidseteks varadeks? ma sooviksin äh, jääda selle varade kõrge kvaliteedi juurde, see on üks asi, mida tuleks rõhutada, sest et mõnedes muudatusettepanekutes üritatakse lahjendada seda äh, nõuet ja ka raportöör juhtis sellele juba tähelepanu. Äh, arvestades siis praegused ettepanekud, öeldakse, et äh, riigivõlakirjad ja tagatisega võlakirjad on likviidsed varad ning kõrgekvaliteedilist Euroopa, Euroopa äh, väärtpabereid jällegi ei arvestata. ja minu meelest ei saa öelda, et ühed neist on kvaliteetsed ja teised ei ole nii et, et mina olen esitanud muudatusettepaneku, kus ma toon välja teatud põhimõtteid, mida tuleks edasi arendada Äh, pangandusjärelevalve ameti poolt näiteks, et meil oleksid tõesti olemas need kvaliteedikriteeriumid ja sellega peaks käimas ka aastas ka väärtuse vähendamised, nii et, et me loomulikult ei saa määruses kõike reguleerida, aga me võiksime siia sisse panna mingid põhimõtted mis võimaldaksid meil siis paremini hinnata seda, mis on see kõrge kvaliteet, aga selles valdkonnas ma olen aruteludeks valmis. tegemist on mõnede liikmesriikide jaoks vähemalt väga olulise teemaga, liikmesriikide jaoks, kus meil on väga keerulised ähm, hüpoteeklaenude turud ja kus meil on probleemiks ka vajaliku rahastamise leidmine kolmas teema, mida tahaksin tõstatada, puudutab finantsvõimenduse määra. ma olen nõus, et me peaksime ära ootama selle hindamisperioodi lõppu. ma esitasin muudatusettepanekud, kus ütlen, et selle hindamise puhul tuleb arvestada ka avaliku sektori pankade seisukohtadega, sellepärast et on oht, et avaliku sektori laenamine väheneb, kuna äh, avalikule sektorile, selle pankadele kehtestatakse täienevad maksuvõimelisuse nõuded. ma ei paku, palu siin mingeid erandeid, aga selle hinnangu käigus sellise küsimusega peab arvestama ning igatahes on väga oluline, et äh, selle äh, määruse jõustumise päev on sama kui avalikustamise päev, sellepärast et kui me avalikustamisele seame varasema kuupäeva, Äh, siis äh, sisuliselt me ju juba seda äh, finantsvõimendusmääru rakendame ellu, nii et, et ühe ja sama kuupäeva kehtestamine on äärmiselt oluline. tasustamise osas ma leian, et seda peaks ka veel arutama. kui me seda süsteemi rakendame kogu Euroopas ja selle ka seadustesse kirja paneme, siis mina eriti ei karda seda, et, et, et tipppanga juhid kolivad ära USA-sse, Singapuri või veel kuhugi mujale. ja kui nad seda teevad, ja kui nad saavad ainult oma põhipalka, kui neile sellest ei piisa, siis mingu Euroopast ära nii et, et äh, äh, asi on vastutustundlikus käitumises, äh, tuleb, me peame olema vastutustundlikud siin populistlikes valdkondades ja pöörama tähelepanu ka valdkondadele, kus inimesed on väga mures. ma pooldan Euroopa tasandil harmoniseerimist ning niisiis lõpetuseks ma arvan, et me peame pöörama tähelepanu ka järjekindlusele nende õigusaktidega, mis me oleme just vastu võtnud, näiteks Euroopa turuinstrumentide äh, määrus. niisiis äh, me peame alust-, arvestama ka kapitalinõuete direktiivi nõuetega ja äh, samuti sellega, mis meil on otsustanud pensionifondide osas. me ei tohiks minna kuhugi kaugemale, aga me ei tohiks ka taganeda selles osas, mida me teiste õigusaktidega oleme saavutanud ning äh, veel järjekindlus äh, rakendamisel kolmandates riikides, siin ma olen mures äh, samuti nagu mitmed teised kolleegid, see on küsimus, millele tuleb tähelepanu pöörata, aga me ei tohi siin saavutatava kiiruse osas järeleandmisi teha, aitäh. ja nüüd Peeter Siimann sotsiaaldemokraatide nimel. jah, palju tänu, et tänase arutelu raames sooviksin puutuda, puudutada kolme minu jaoks olulisemat osa. ma nõustun sellega, et laenude andmine VKE-dele on meie rahvamajanduse jaoks väga suur ning seda me ei tohi likviidsusnõudeid karmistades ohtu seada. paljud no, muudatusettepanekud puudutavad kaheastmelist mudelit kahetasandilist mudelit, siin tuleks eh, silmas pidada eh, just seda, et VKE-dele kehtib praegu ühe eh, miljoni kohta viieteistprotsendiline määr ning kui meil on tegemist viie miljoniga, siis senine riskikaal sada protsenti vähendab seda seitsmekümne viiele protsendile. kui sellisel juhul on äh, maksejõuetuse oht äh, suurem, siis ohustab see just VKE-sid. Äh, veel üks oluline punkt minu jaoks on eluasemelaenude tagamine Euroopa Liidus peaksid siin kehtima ühtsed riskimäärad ning äh, arvestades äh, seda, kuivõrd erinevad äh, on kinnisvaraturud liikmesriikides, on ühtse määra kehtestamine liiga jäik. kui me nõuame suuremat omakapitali, siis komisjoni tekst võimaldab seda kuid me ei tohi vähendada me ei tohi tugevdada riske juba välja kujunenud turgudel, me peame võimaldama liikmesriikidele kuid teot, siiski teatud paindlikkuse ning viimase punktina sooviksin puudutada võlamäärasid finantsvõimendust, siin on püütud arvesse võtta seda, et omavalitsuste äh, tehingud, mis on seotud väiksema riskiga, äh, võiksid äh, jääda sellest arvestusest välja mm, me peame püüdma äh, luua võimalusi äh, arvestada erinevusi. Äh, kui me tahame kehtestada ühtse määra, siis ei tohi see ohustada väiksemaid ettevõtteid. kui me rahvusvahelisel tasandil kehtestame ühtse määra, siis tegelikult liikmesriikides on erinevad arvestussüsteemid ning me peame mõtlema, kas see on refinantseerimisstruktuuride puhul, mis on erinevad, põhjendatud meil tuleb pöörata tähelepanu suurema riskiga seotud valdkondadele. omavalitsuste laenud on seotud aga väiksemate riskidega ning nendele võiksid kehtida leebemad eeskirjad. määra avalda, avalikustamine ei tohiks toimuda nii, nagu praegu ette nähtud juba vaat-, järelevalvefaasis, vaatlusfaasis, sest see võiks avaldada turul osalejatele negatiivset mõju. härra Karas, ma soovin tänada väga hea töö eest ning ma soovin teile edaspidiseks tööks väga palju jõudu, aitäh! aitäh! nüüd Alde, Silvi, kuna sina oled koordinaator, siis äkki sa soovid kõigepealt sõna saada? aitäh! Äh, tahaksin tänada Otmarit. Äh, väga palju on juba ära öeldud, äh, tahaksin vaid paari asja rõhutada kõigepealt ma arvan, et selles suures õigusloomepaketis on üks lõks, nimelt me võime ka, äh, jääda siia silmitsi nende väikeste tehniliste detailidega võitlema ja kaotada ära suuremad poliitilised küsimused silmist niisiis riigi ja valitsusjuhid on Baseli kokkulepped heaks kiitnud, aga loomulikult demokraatlikus riigis on parlamendid need, kes seadusi koostavad me peame leidma õige tasakaalu äh, turvalisuse kindlustamise vahel ning äh, ei tohi samas majanduskriisi hullemaks teha. ma arvan, et arutelud on edasi liikunud ja me peame ka muude asjadega arvestama. loomulikult tuleb midagi ette võtta nende süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonidega, aga me võib-olla äh, ei peaks liiga kiiresti äh, tegutsema, see ei tähenda tuleviku jaoks head. Corinne äh, juhtis ka tähelepanu ühele asjale, mis minu arvates on väga oluline. me oleme võtnud vastu järelevalvepaketi, millega me lõime Euroopa tasandil järelevalveasutused ning nüüd tahame siis äh, kompenseerida seda, et meil aastaid ei ole selles vallas mingit reguleerimist olnud. nii et, et äh, oleks väga tore, kui need asutused tõesti äh, järk-järgult hakkaksid teostama järelevalvet kogu Euroopa üle, üle selleks, et et kapital tõesti jõuaks reaalmajandusse ning äh, ning samas liikmesriigid üritavad säilitada volitusi oma riik, liikmesriikide ja järelevalveasutusele, see lihtsalt on vastuolus selle järelevalvepaketiga, mille me vastu võtsime. loomulikult äh, selle ühtse, nende ühtsete eeskirjade raames äh, me võiksime ette näha teatud piiratud äh, korrigeerimist, mis on seotud äh, konkreetse olukorraga, aga mitte lihtsalt mingeid selliseid äh, väga ulatuslikke erandeid. me räägime ikkagi ühisturust ja Viki, mind rabas, kui sa kasutasid sõna turg mitmuses. rääkisid turgudest jah, me tõesti võime rääkida turgudest mitmusest, aga mina arvasin, et me ikkagi räägime siin ühtsest turust. Äh, äh, igatahes äh, mina esitasin muudatusettepanekud selles osas, mida teha, kui asju ei kohaldata ma ei usu, et ameeriklased või hiinlased üritavad Basel kolme alt välja vingerdada, aga meie äh, Euroopas oleme kümme aastat ustunud, et piisab sellest, et reeglid on, küll inimesed neid täidavad, nüüd me leidsime, et me eksime. nii et, et me peame ka mõtlema sellele, mida me ühiselt teeme, kui reeglitest kinni ei peeta. meil on selline isereguleerimine, me lihtsalt loodame, et kõik hakkavad reeglitest kinni pidama, kuna need on vastu võetud, selline lähenemine on naiivne. nii et, et ma leian, et meil on vaja mingeid kaitsemeetmeid mida saaks kohaldada, kui probleem tekib. meil on vaja äh, mingit äh, vaidluste lahendamise mehhanismi ja äh, kui meil ei ole võimalik asju jõustada, kui me ei saa kontrollida, et teised asju õigesti teevad, siis me jätame väga suured lüngad kogu sellesse süsteemi, nii et, et hoolitseksime siis äh, Äh, ikkagi selle teksti strateegiliste eesmärkide eest ja ärgem laskugem nii palju üksikasjadesse. ja Astrid saab järgmisena sõna, kui on, kui sa oled valmis. jah, Astrid, palun. jah, aitäh ma sooviksin kõigepealt eh, vabandada raportööri ees. Eh, ma pidin käima hääletamas naiskomisjonis nice me peame aga tõepoolest hoolitsema selle eest, et ka seal valitseks terve inimmõistus, seetõttu oli mul vaja vahepeal korra ära käia. siin on aga äh, paar olulist punkti, mis puudutavad muudatusettepanekuid seoses lühiajalise likviidsusmääraga äh, kolmsada neliteist üks. Äh, siin on kõne all likviidsus seitsekümmend viis protsenti väljavoolust. see mehhanism kohustab pankasid eh, eh, igal juhul eh, nägema ette reservi, mis tagab neile likviidsuse vähemalt seitsmekümne viie protsendi ulatuses väljavoolust. kui seda määra kohaldatakse ühtemoodi kõikidele pankadele, olenevad, olenemata nende likviidsusseisundist, eh, siis eh, ma leian, eh, et kuivõrd see tugineb Baseli lepete, siis tuleb meil see ka üle võtta. ning see peab kajastama meie seadusandlikus paketis. kuid Basel kolm näeb tegelikult ette ainult konsolideeritud tasandit see tähendab, et piiriülese tegevusega pangad peavad sellest kinni pidama ning äh, nii äh, individuaalsel kui ka konsolideeritud tasandil tuleks seda kohaldada. Äh, Konsolidee- ning seda tuleks kohaldada ka kontserni filiaalidele see tähendab seda, et äh, filiaal peab samuti äh, hoidma likviidsusreservi äh, ning see blokeerib kontserni kui terviku likviidsust ma ei arva, et see oleks asjakohane meede. kui me kunstlikult tahame luua likviidsusreserve, siis me muudame kontsernide jaoks elu keerulisemaks. meil on vaja tagada mm, maksevõime üldises plaanis ning me ei tohi muuta, ei tohi tekitada liigseid no, punkte, mis muudavad olukorda keerulisemaks. kui meil on individuaalselt kehtestatud seitsmekümne viie protsendi määr, siis no, ma arvan, et meil on vaja leida siin ikkagi parem lahendus, mis ei võimalda kõrvalehiilimiseks leida lünkasid. arvestada tuleb ka Euroopa eripära meil on juba äh, mitmel tasandil äh, ettevaatusabinõusid kasutusele võetud äh, ning kui me läheme mõnes aspektis liiga kaugele, siis põhjustab see tarbetut keerukust. nelisada kaheksa kolm siin äh, antakse pangandusjärelevalvele äh, volitused äh, kehtestada tehnilised standardid ning arvestusmeetodid väljavooluga seotud teenustele. teema on väga oluline, see puudutab ka märgimisväärseid summasid kaasotsustusmenetlus oleks siinkohal äh, põhjendatud. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku, äh, et need volitused antakse komisjonile äh, delegeeritud õigusaktidega. artikkel nelikümmend neli näeb, puudutab lühiajalist likviidsusmäära ning väljavoolu ja sissevoolu reguleerimist erinevate varakategooriate osas. varade lõplik loetelu mis on seotud pankade likviidsusreservidega ning pankade netoväljavooluga on sellega tihedalt seotud ning meie arvates on siinkohal vaja näha ette kaasotsustusmenetlus. see tähendab, et suure riskiga seotud mm, otsuste osas peavad olema kaasatud kõik osalejad. ka nõukogul ja parlamendil peab olema õigus sõna kaasa rääkida ja kui, kui me eh, räägime tähtaegadest, eh, siis ma leian, et need ei ole realistlikud. meie praegune ajakava vajab läbivaatamist ning eh, suurte riskide ala osas tuleks tähtajaks kehtestada aasta kaks tuhat kaheksateist, sellisel juhul oleks baasel kolme nõuded juba ellu viidud ning see oligi minu poolt kõik muudatusettepanekute kohta, aitäh! Thank you very much um.... suur tänu! järgnevalt palun Gunnar suur tänu ja suur aitäh Otmarile väga hea raporti eest, suur tänu ka variraportööridele väga hea koostöö, valmiduse ja dialoogi eest. ma arvan, et väga lihtne on vaadata seda raportit kui tehnilist äh, raportit, sellepärast et tegemist on väga paljude tehniliste detailidega siin tõepoolest, aga äh, samas, nii nagu raportöör ütles, tegemist on poliitilise küsimusega samuti, sest küsimus puudutab stabiilsust, aga ka võimekust investeeringuid finantseerida Euroopa majandusest. ja kõikides nendes küsimustes on vaja saavutada õige tasakaal. minu jaoks kõige oluline olulisem küsimus on see, et meil oleks väga kõrge vastutustunne ja seda kogu pangasüsteemis. selle vastutustundele lisaks on meil vaja ka tagada see, et asutustel on võimalus üldse võtta seda vastutust. seetõttu räägin ma siin ettevõtete majandusjuhtimisest ning sellest, et aktsionäridel on võimalik vastutust võtta. sest kui neil seda võimalust üldse ei ole, siis me ei saa ju neilt seda ka nõuda. ja see on minu jaoks väga oluline. läbipaistva süsteemi vajadus eh, ja vastutustunne aktsionäride poolt mis puudutab äh, panga mm, juhtnõukogu positsioonide määramist ja nii edasi. teine küsimus on jälle ülioluline, äh, nimelt äh, avatud ühisturg. aga see ei tähenda mitte seda, et need liikmesriigid, kelle pangandussüsteemid on teistsugused, ähm, nende osa majandusest näiteks on teistsugune et nemad võivad käituda teistmoodi äh, kõrgemate kapitalinõuete suhtes, sellepärast et äh, kui tegemist on viimase võimaluse laenuandjaga, siis on ka riskid suuremad. kui ma võtan äh, Euroopa Majanduspiirkonnast väga ekstreemse näite, Island, tegemist on väga suure pangasektoriga riigiga, ma arvan, et oleks sobiv, et Islandil võiks olla suuremat nõudmised ähm, riski hindamise suhtes, mitte selles küsimuses, mida me praegu arutame, küll aga siiski. aga teised riigid, näiteks Rootsi, võrreldes teiste majandussektoritega on mõistlik, et näiteks Rootsis oleksid kõrgemad riski- ja kapitalinõudmised. see ei moonuta absoluutselt äh, konkurentsi, aga see panustab äh, stabiilsusega stabiilsusesse ning süsteemsete riskide kõrvalehoidmisesse. ja seetõttu oleks mõistlik, kui meie oma direktiivis saaksime avaldada võimaluse nendele liikmesriikide, kellel on väga suured äh, pangandussektorid, avada neile äh, siis ka vastavalt äh, kõrgemad kapitalimäärad. edasi, kui me räägime VKI-dest, mm, pangasüsteem peaks äh, tagama VKE-dele kapitali. ja me peaksime olema sellisel juhul äh, teadlikud, et me tagame õige riskide hindamise ja tasakaalustamise. sest kui me vaatame kõiki riske samamoodi, siis äh, tegelikult VKE-d saavad selles suhtes kõige rohkem kahju aga kui me tagame selle, et pangad saavad teha erinevate riskide suhtes korraliku riskianalüüsi, siis on meil rohkem paindlikkust, rohkem manööverdusruumi ning me tagame ka investeeringud, laenud ja väga olulised tehingud äh, Euroopa Liidus Äh, nii et proua esinaine, minut viiskümmend neli äh, oli minu sõnavõtt, see on tänane rekord ja kindlasti minu sõnum on siin sees olemas. kahjuks me ei pannud kella mm, käima alles siis, kui te olite juba oma sõnavõtu keskpaigas, tegime seda, ütleb proua esimees. ma tahtsin öelda, et mina rääkisin ka oma kolleegi nimel, ütleb Vicky Ford äh, ma arvan, et varireportööri sõnavõtt kaksteist minutit on vastuvõetav, raportöör rääkis kakskümmend minutit ja teised kolleegid rääkisid üle kuue minuti, olemata isegi variraportöörid, nii et äh, proportsionaalsuse küsimused siin tekivad. Äh, edasi Andres Schwab ja vähem kui kaksteist minutit, palun. aitäh see, et muudatusettepanekuid on nii palju, ei võimalda kindlasti minna väga äh, detailidesse, äh, kuid äh, ma tõepoolest ei tahaks, et me looksime erinevatele pankadele erinevad eeskirjad, meil on vaja tagada ühtsus ning seetõttu ma eh, saan, eh, toetaksin väga paljusid muudatusettepanekuid siin, ehm, me peame saavutama kompromissi, kuid eh, kaks punkti on minu jaoks olulised, nendest need ma tahaksin rääkida oma sõnadega. kõigepealt ma arvan, et me oleme huvitatud sellest, räägin seda ka liikmesriigi nimel, et oluline on tagada just see, et liik-, VKE-dele antavad krediidid jääksid samasele tasemele, mis nad praegu on, seetõttu äh, roheliste ettepanekut võiks toetada, ma arvan, et äh, kolleeg Kaaras leiab siin parema sõnastuse. Äh, ma arvan, et kriisi ei põhjustanud VKE-d ega kommuunid oma vähese riskitasemega laenudega ning ma arvan, et nendele tuleb tagada laenude saamise võimalused senisel tasandil. samuti ma arvan, et üldistamist et eh, eh, vajadusest lähtuvalt ei tohi me seada eh, suuremaid ja kõrgemaid nõudeid VKE-dele ning nende olukorda raskus, raskendada. sooviksin toetuda ka Astrid Lollingi sõnavõtule. meil ei ole vaja võtta üle pangandusjärelevalve funktsioone no, pangandusjärelevalvel peab olema võimalus tegutseda iseseisvalt pangandusturul, me pea- ning ma arvan, et äh, praegu me peame jääma senise olukorra juurde siin, aitäh! Gracias, Andreas, y gracias por la... Ja, aitäh, äh, jätkab kolleeg Pauls. Eh, Presidenti, yo quiero... palju tänu ka mina sooviksin äh, anda oma panuse, jätkab kolleeg Sanchez Presedo, äh, ning selgitada oma muudatusettepanekuid, et äh, raportöör ja variraportöörid saaksid neid piisavalt arvestada. minu ettepanek on tugevdada meie finantsstruktuuride jätkusuutlikkust. see on võimalik tugevdades juhtimist ning takistades teisalt äh, liiga suurte koorm-, kohustuste äh, kehtestamist pankadele ja muudele finantsasutustele. mis puudutab nüüd juhtimist, äh, siis tuleks meil vältida niisuguste struktuuride loomist, mis soodustavad riskide võtmist, me peame kehtestama ühtsed standardid, mis vastavad ka rahvusvahelisele tasandile. juhatuste vastutus standardite rakendamise eest peab olema tagatud. see ei ole sugugi uuenduslik ettepanek me oleme standardite osas juba tööd teinud ning meie muudatusettepanekud on suunatud just nende tugevdamisele mis puudutab järelevalveasutusi, siis äh, meil on tegemist ühtse turuga, meil on tegemist äh, individuaalsete turgudega ning erinevatel turgudel kehtivad ka erinevad eeskirjad, me peame äh, arvestama sellega, kui me järelevalve eeskirju kehtestame. tuleb arvesse võtta turgude erinevust ning järelevalveasutused äh, Äh, peavad lähtuma ühelt poolt ühtse turu vajadustest, teiselt konkreetsete turgude vajadustest äh, ning äh, meil tuleb luua selgus kui me soovime tugevdada jätkusuutlikkust ja soovime tugevdada järelevalvet, siis on meil vaja paindlikke dünaamilisi eeskirju. lõplik lahendus peab võimaldama ka mitmekesisust. oluline on pöörata tähelepanu ka tarkvaralahendustele erinevaid finantsasutusi tuleb kohelda erinevalt ning me peame kasutama ära neid võimalusi, mida meile pakub tehnoloogia areng. arvesse tuleb võtta ka filiaalide kapitaliseeritust. filiaalid vajavad adekvaatset kohtlemist. me räägime ühtsest turust, seetõttu on meil vaja tagada võrreldavus ning äh, vaja on selgeid mehhanisme, mis on sidusad, mis tagavad võrreldavuse Euroopa turul ning äh, erinevate ärimudelite vahel sellele on suunatud ka minu ettepanek, mis puudutab hüpoteeke. me peame arvestama ka muude direktiividega, mis on sätestanud eeskirju kõnealuses valdkonnas ettevõtte üldjuhtimiste alased eeskirjad peavad samuti olema väga selgelt sõnastatud. meil on vaja äh, häid mehhanisme, eh, mis tagavad meie finantsasutuste äh, töö. just praegu on meil vaja majandust elavdada, seetõttu me ei tohi äh, luua majanduskasvule takistusi. aitäh! Thank you very much. Uh, now, suur tänu edasi, Ann Jensen, palun. suur tänu, Sharon, ja suur tänu raportöörile tema lähenemise eest. variraportöörid, teised variraportöörid samuti on maininud siin paindlikkuse küsimust. mina tahan ainult ühte asja öelda ja olles pärit Taanist, ma arvan, et härra Karas juba aimab, milles asi olen teinud mitmeid muudatusettepanekuid äh, koos teiste liikmetega likviidsusreeglite kohta ning see on seotud ka äh, olukorraga krediidiasutuste mm, suhtes Taanis kaks kolmandikku kogu äh, laenamisest toimub läbi ähm, kogukondlike laenuasutuste, tegemist on stabiilse Äh, stabiilse kohaga laenata, laenamine on odav laenajatele äh, ja finantsinstitutsioonidel puhul on tegemist äh, suhteliselt väikese tuluga. põhjus, miks see ei ole teistes riikides üldse levinud, on see, et see ei tekita rikkaid pankureid. see on süsteem, mis ka peale Lehmani vendade panga kokkukukkumist on ellu jäänud, nii et tegemist on väga robustse äh, tugeva süsteemiga. härra Karase, Karase raport äh, on tegelenud äh, teatud probleemidega, mis juba komisjoni ettepanekus olid, aga endiselt on teatud väiksemad probleemid likviidsusega ja ma detailidesse ei lasku. aga tahan siiski Äh, nimetada seda probleemi nendele, kes täna siin kohal on. Äh, need ettepanekud, mis äh, teised liikmed on siin teinud, looks uusi rakendusi liikviidsusküsimuses ja seetõttu me peame kindlasti vaatama väga hoolikalt, kuidas me oma muudatusettepanekuid teeme. stabiilne rahastamismäär äh, on samuti hea ettepanek, härra Karas ütles, et me peaksime vaatama täpselt, kuidas eh, siin hindamist läbi viia. minu vaatepunktist ei ole tegemist ainult tehnilise küsimusega, vaid tegemist on ka väga eh, olulise poliitilise küsimusega. ja lõpuks eh, tahaksin ma mainida Basel ühe kokkulepet. olen teistega teinud muudatusettepaneku, mis käsitleb äh, kompromissina mm, seda, et baasel üks äh, alustala jääb alles, äh, aga samas võimaldab see muudatusettepanek ka Euroopa pangandusjärelevalvel saada suuremat võima, võimu selles osas, et otsustada, millal see alus jätta või millal ta ära võtta. nii et kompromiss siis meie poolt. ootan diskussioone nendel teemadel ja leidmaks paindlikke lahendusi, töötame koos. suur tänu! Pavla, palun. suur tänu, Sharon. kõigepealt sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest. soovin tänada ka selle töö eest, mis tal veel ees seisab. nüüd riigivõlgadest me elame erandlikes oludes praegu, me kõik võitleme selle nimel, et kriis ei korduks seetõttu olen ma vastu kõikidele ettepanekutele, mille eesmärgiks on omakapitalinõudeid suurendada. riigivõlad eh, peavad olema riskivaba vara. vastasel korral eh, oleks ohus usk Euroopa Liitu, me õõnestaksime ka usku meisse endisse sellega me seaksime ka kahtluse alla, kas need sammud, mida me teeme, on ikka meie majanduse huvides. Need on aspektid, mida tuleb silmas pidada, me ei tohi välja saada vale sõnumit. mis puudutab tarkvara, siis ma toetaksin Andolini see tarkvara, mida pangad kasutavad, see on vara, mis peab andma oma panuse selleks, et äh, võlgasid oleks võimalik tagasi maksta. meil on õiguskoordi näiteks ühend äh, riikides, kus sellega tõsiselt ka arvestatakse, mis puudutab äh, finantsvõimendust siis tuleb meil siin kindlaks määrata kindlad kriteeriumid. kontsernid peavad äh, kindlasti vastama kõige kõrgematele nõudmistele, mis puudutab likviidsust, äh, siis on kõige olulisem siin tagada õiguskindlus. Äh, keskpangad on võtnud kohustuse keskpangad on võtnud selles valdkonnas äh, endale kindlaid kohustusi. VKE-de kohta oleme me esitanud äh, muudatusettepaneku, mis peab silmas kahte eesmärki. Äh, kõigepealt me peame suurendama VKE-de tas-, rahastamist Euroopa tasandil ning me peame vähendama nendega seotud riske meil on vaja mõistlikke eh, omakapitali nõudeid, et eh, rahandusasutused saaksid tagada ka omavalitsuste eh, projektide rahastamise ning kui ning seetõttu ma soovisin ka ühe miljoni tõstmist viiele miljonile, aitäh! suur tänu, kaks sõnasoovijat veel, enne kui raporti poole pöördume, Herbert Dorfmann aitäh, proua esinaine. mis puudutab VKE-de erikohtlemist, siis ma toetaksin eelkõnelejaid leian, et see on äärmiselt oluline punkt. sooviksin viidata veel kahele asjaolule, millest me täna ei ole veel rääkinud. see puudutab väikeste ühistupankade olukorda. osades liikmesriikides, sealhulgas ka äh, äh, Itaalias on pangandussüsteem, mis võimaldab ühistupankade tegevust. Need pangad on aga ühinenud suurematesse rühmitustesse ning Itaalias kuulub neile tervelt kümnendik pangandusturust. ma arvan, et me peame arvestama nende ettevõtete erilist seisundit ning selle kohta olen ma esitanud ka vastavad ettepanekud. kakssada üheksakümmend kolm puudutab eh, ühistupankade juhtimisstruktuure. siin eh, on tegemist pank, pangandusasutustega, eh, mille eripära tuleb arvesse võtta ning seda süsteemi puudutab ka teine punkt, Eh, see on seotud tagatistega. Need väikesed pangad, eh, mis kasutavad solidaarset eh, tagatiste süsteemi, vajavad et nende olukorda võetakse arvesse ning sellele on suunatud ka meie muudatusettepanekud. muud, muus osas toetan ma ka eelkõnelejate seisukohti, aitäh. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałbym w pierwszych słowach e, bardzo serdecznie Panu sprawozdawcy, Panu posłowi Karasowi podziękować. Algatuseks tahaksin tänada raportööri Ottomar Karast äh, e, tema suurepärase töö ja panuse eest, kuna ta on viidanud probleemidele, mida mina ka olen oma muudatusettepanekutes ette pannud, olen teile need muudatusettepanekud juba ka saatnud. juhiksin teie tähelepanu veel ühele väga olulisele küsimusele. mul on jäänud mulje, et kui me räägime kapitalinõuetest, mis on turgude jaoks väga olulised, sellepärast et turul valitsevad erinevad ohud siis mul on jäänud mulje, et need arutelud ei võta alati arvesse seda, et me peame tegema rohkem selleks, et kaitsta oma äh, ühisturgu, mina olen ühisturu äh, tugev toetaja, tundub, et ka no, äh, Prantsuse kolleegid muutuvad selles osas aina, aina entusiastlikumaks, aga me peaksime ka rääkima finantsteenustest ühisturul, aga siin, kui me oma ühise turu ees võitlema, siis me võime sellega tegelikult paraku finantssüsteemi kahjustada. põhjus on selles, et finantssüsteem on juba paigas ja kui me püüame äh, muuta likviidsusmäärasid selleks, et teatud äh, ettevõtete gruppe mm, sihikule võtta, siis äh, teatud liikmesriikides, kes räägivad ühisturust, kes räägivad oma siseturust, siis me võime stabilis-, destabiliseerida olukorda teatud liikmesriikides ja sellele ma tahtsin teie tähelepanu juhtida. kuna äh, finantsvõimetuse määrad ja likviidsuse määrad äh, peavad sõltuma kohalikest aspektidest, nii et kohalik dimensioon on oluline. Äh, mis puudutab harmoneerimist siis harmoneerimine peaks võtma arvesse ka kohalikke tingimusi, palju on juba kolleegid sellest täna rääkinud, aga tahtsin juhtida teie tähelepanu ühele küsimusele, mida ei ole veel tõstatatud. räägime tihti siin Basel kolmest, aga siin soovitab Basel kolm olla ettevaatlik harmoneerimise suhtes. Basel kolme järgi peaks võtma ka arvesse kohalikke ähm, olusid äh, kapitalinõuete seadmisel. nii et äh, me peame leidma lahenduse, mis aitaks luua ühist turgu ka siin, aga see ei peaks kindlasti mitte nõrgendama neid äh, ohutusmeetmeid, mis täna juba on paigas ja kaitsevad meid kriiside eest tulevikus, aitäh! suur tänu, ütleb proua esinaine, kuna aega on, siis äh, raportöör ütles, et tal oleks hea meel kuulda ka komisjoni esindajalt äh, vastukaja, annan teile sõna. ja loomulikult igavesti ei ole teil võimalust siin rääkida, aga püüdke äh, siis mõningad põhilised mõtted siin esile tuua, mitte igat muudatusettepanekut eraldi kommenteerida suur tänu, proua esinaine, tõepoolest see, äh, see debatt on olnud äh, väga rikastav, kindlasti ma igasse detaili ei laskuks, kõigepealt tahaksin tänada raportööri ja tema meeskonda pühendatud tee eest, äh, tegemist on muljetavaldava tööga meil on väga hea meel selle huvi üle, mida parlament on selle teema kohta üles näidanud, mitmed muudatusettepanekud on pakkunud väga äh, rikkalikku arutelu, väga palju tööd seisab veel ees. ajakava suhtes kuulsin mitmetelt teilt täna, et te kinnitasite, kui oluline on tegeleda selle dokumendiga võimalikult kiiresti, aga samal ajal äh, hoidagi ikkagi pilt ka peal kõrgel kvaliteedil äh, härra Lambert ütles, et et ta oleks tahtnud arutelu nõukoguga. nõukogu on tegelikult täpselt sama ambitsioonikas kui parlament, nii et võistlus saab siin olema tihe. kuna ka nõukogu tahab järgmistel nädalatel ja kuudel jõuda kokkuleppele, et dokumendiga õigel ajal äh, olla valmis selle tööga, nii et me tervitame ambitsiooni mõlemas institutsioonis, mis on päris kõrge mis puudutab VKE-sid, siis mitmed, kui mitte kõik teie hulgast äh, mainisid seda, kui oluline on VKE-de õiglane kohtlemine. komisjon loomulikult ka jagab seda sama vaatepunkti. me oleme tuvastanud, et äh, VKE-de olulisus on kogu projektis tegelikult esmatähtis. me oleme oma ettepanekus äh, ka see vastavad sätteid tutvustanud ning me oleme palunud, et Euroopa pangandusjärelevalve tuleks äh, selle aasta septembris välja juba esimese hinnanguga. nii et me kindlasti oleme äh, ambitsioonikad ja jagame teie arvamust VKE-de kohtlemise suhtes, aga samas me tahaksime kutsuda äh, üles ka ettevaatlikkusele, sest me ei tohiks kiirustada sellises suunas, et me ei analüüsi asju põhjalikult läbi, äh, aga samas pakume teatud ettevõtte grupile mm, soodsat, äh, soodsamaid tingimusi. nii et läbivaatusklausle kindlasti peab siin jääma. me ei ole kindel, et meil on tänasel päeval olemas juba kõik äh, andmed selleks, et teha analüüs ning muuta äh, oluliselt eksisteerivat süsteemi. Äh, tasustamist, äh, mis puudutab, mitmed teie hulgast mainisid äh, ka seda küsimust, mitmed kolleegid ütlesid siin, et mm, ehk peaksime tasustamise suhtes olema karmimad, viima sisse paremini tasakaalussüsteemi, samas kui sätteid, mis on juba äh, vastu võetud, äh, neid ei ole tegelikult väga hästi rakendatud. nii et äh, seetõttu tuleks süsteemi parendada. ja me oleme avatud sellele, et vaadata teiega koos tasustamissätete parandamisvõimalusi. Ameerika Ühendriikide või teiste partneritega maailmas Äh, sellest oli juttu, kas nad ei ole, kuidas nad baaside tingimusi on või ei ole täitnud, äh, see on ka murepunktiks komisjoni enda jaoks, härra Karras äh, siin mainis, kui oluline on kogu süsteemi jälgimine ning viitas ka sellele, et komisjon peaks andmeid äh, selle küsimuse kohta edastama. me oleme juba minevikus rääkinud sellest, et äh, seda valupunkti me jälgime igal üksikjuhtumil, oleme kontaktis ka erinevate riikidega, Ameerika Ühendriikide ja teiste piirkondadega. ning meie saame aru sellest nii, et Ameerika Ühendriigid on äh, esmaste reeglite väljaandmisele aina lähemale jõudnud meile tundub, et see võiks aprillikuu jooksul aset leida, kui nad peavad kinni äh, oma lubatud äh, ajakavast. ja kui see nii on, siis oleme meie olukorras äh, nii parlamendis kui ka nõukogus selleks, et hinnata paremini, mida Ameerika Ühendriigid täpselt ette plaanivad võtta. ja sealt edasi saame siis teha ka õiged järeldused veel üks äh, aspekt, äh, nagu te ilmselt teate, siis äh, rakendamis hindamist baasli tasandil tehakse, see protsess on alguse saanud, komisjon panustab sellesse oluliselt ning erinevaid jurisdiktsioone survestatakse selleks, et nad annaks meile andmeid ning kannaks ette oma tulemustest ka Baseli komitee ees. ning lõpuks äh, ilmselt kõige olulisem punkt äh, mitmete jaoks. me teame, et paljud teie hulgast on äh, huvitatud sellest ning nõukogus ka räägitakse sellest palju, ühtne reeglistik ja maksimaalne harmoneerimine. paljud teist rõhutasid seda, et on vajadus õiglaseks tasakaaluks, heaks bilansiks ning mitmed rõhutasid ka, et ühtset reeglistikku ja maksimaalset harmoneerimist on vaja, samas kui peaks jätma ka teatud paindlikkuse. komisjon on oma ettepanekus äh, juba mitmeid paindlikkuse mm, meetodeid tutvustanud, meie arust äh, oli see hea ja tasakaalustatud ettepanek. me oleme parlamendi diskussioonidest ja nõukogu diskussioonidest samamoodi aru saanud, et seda süsteemi peaks ilmselt parendama ja me oleme loomulikult avatud sellele aga paljud täna ütlesid samamoodi, et äh, me usume komisjonis, et seda kõike peaks tegema väga tasakaalustatud moel. niisiis ähm, paindlikkus väga hästi tuvastatud probleemide puhul jah, aga mitte ühisturu kahjuks. ja sellest vaatepunktist toetame me ka edasist Euroopa Järelevalveametite, sealhulgas pangandusjärelevalve kaasamist, nii nagu teie ka välja pakkusite, aga me kindlasti tahaksime, et komisjonil oleks oluline sekkumisroll, nii nagu mitmed teie hulgast juba ütlesid, kuna komisjon mängib äh, õige tasakaalu saavutamisest väga olulist rolli. ja sellega ma lõpetan oma sõnavõttu, aitäh! suur tänu! nii et kokkuvõtteks tulen siis tagasi raportööri juurde, Otmar, palun. austatud daamid ja härrad, tänan teid kõiki. tänan selle intensiivse ja põhjaliku arutelu eest. ma usun, et ma võin öelda, et osad sõnavõtud kordasid seda, mida me arutasime juba ka möödunud korral. ma palun, et peaksite silmas, et osades punktides oleme me juba ka edasi liikunud äh, osade sõnavõttude puhul ma mõistan, et siin soovitakse taas rõhutada eh, seda, et eh, juba algatusraportis kõne all olnud punkte peab arvestama ka edaspidi. kolleeg Schwab on juba lahkunud, eh, kuid ma näen näiteks, et riski kaalumise nõuete vähendamine VKE-de puhul kolmekümnele protsendile see oleks niisugune samm, mis äh, leiaks võib-olla paljude toetuse, kui me selle kolmekümne protsendi äh, tõepoolest suudame läbi suruda, siis me oleme teinud väga olulise sammu, et hõlbustada laenude andmist VKE-dele. meil ei ole vaja äh, nõuda määrade muutmist, seda praegu alles kaalutakse ja uuritakse. kui me räägime riski, riskide kaalumisest, siis tuleb mõelda sellele, mis on, milline on taust. me saame sellele toetudes edasi liikuda siis juba ka varade kaalumise juurde Ehm, küsimus on selles, millal äh, avaldatakse äh, raport, äh, see toimub siis õigusloomelise protsessi käigus ning meil on vaja leida lahendused õigel ajal, kui me see õigus, seadusandliku protsessi raam, ajal juba ei leia lahendusi, siis tekivad meil suured raskused. sooviksin öelda ka komisjonile, et äh, meil on vaja e, seda e, selgelt rõhutada, et e, parlament ja komisjon töötavad praegu julgemalt kui nõukogu. ma ei saa aru, miks läbirääkimised on niivõrd tasakaalustatud tasemele praegu seisma jäänud. meil on vaja edasi liikuda mis puudutab ühistupankasid ja nendega seotud vastutuse küsimusi, e, siis see on raportis sees, meil on detsentraliseeritud sektor. meil on siin mitmesuguste pankadega arvestatud, meil on arvestatud erinevate pangaliikidega ning see on suur samm edasi võrreldes Baseli kokkulepetega ning võrreld-, parlamendi algatusi iseloomustab just see, et me ei löö kõike ühe lauaga, vaid me püüame luua e-, eeskirjad, mis arvestavad ka väikeste ja suurte eripäradega. me keskendume sellele vastutuse küsimustes, paljudes muudes küsimustes. selle kõigega on arvestatud ning äh, ka ettevõtete üldjuhtimise küsimustes me teeme vahet äh, tegevjuhtimisel ning äh, omanike vastutusel. siin on tegemist võim, võimude lahususe küsimusega ning sellele me tugineme kõikides oma ettepanekutes ka muudes valdkondades seetõttu ma tänan teid kõiki südamest tehtud töö eest ning ma loodan, et me jätkame samas vaimus ning eh, kui me käsitleme edaspidi juba üksikasjalikumaid küsimusi, siis me saavutame head kompromisslahendused. ma loodan, et me jätkame oma tegevust hea koostöö vaimus eh, ning saavutame eh, kiiresti eh, head tulemused. suur tänu teile! hästi, suur tänu! ma arvan, et nõukogu seda komisjoni küll enam kõrvale ei lükka, ma ei ole üldse kindel tegelikult, et see kunagi nii oli. meil on veel üks mõttevahetus kavas kaheteistkümnendal aprillil ja eeldatavasti on meil seal ka mõned muudatusettepanekud, mille kallal töötada. plaanime hääletada EKONis kas kahekümne viiendal või kahekümne kuuendal aprillil, et juuni esimesel täiskogul oleks see küsitlus arutelus. lõpetasime tänahommikuse töö varem mõningad meie osas saavad, hulgast saavad minna kohvipausile, tahaksin hoiatada liikmeid, et täna pärastlõunal äh, Mm, hiljem meil on Troika äh, koosolek äh, koos tööhõivekomisjoniga, siis äh, teie paberid siin laua peal paigutatakse ringi, nii et võtke omad asjad kaasa. ärge jätke neid siia maha, sellepärast et nad võivad kuskile mujale rännata ja pärast ei leia te neid üles, nii et suur aitäh kõigile! ja täna pärastlõunal on meil koordinaatorite kohtumine kell kolm ja komisjoni äh, kohtumine vastavalt kell neli, aitäh!